tere hommikust kõigile. teen ettepaneku alustada oma koosolekuga. kõigepealt võtame päevakorra vastu. kas on kellelgi soove päevakorda muuta, on märkusi, kui ei ole, siis päevakord on vastu võetud ja teen nüüd ettepaneku, et et te kuulaksite ära mõned teated. kõigepealt tahaksin öelda teile tere tulemast tagasi, loodetavasti oli teie puhkus kena. ja nagu te viimastel päevadel olete näinud, on Liibüa olukord oluliselt edasi arenenud, mässulised on saavutanud Liibüa pealinna üle peaaegu täieliku kontrolli Gaddafi režiim on langenud, aga liiderit ennast ei ole võimalik leida rahvusvaheline konverents Liibüa rahva toetuseks korraldatakse Pariisis esimesel septembril. kõik need arengud äh, vajavad põhjalikku läbiarutamist uue Euroopa Liidu eriesindajaga Lõuna-Vahemere piirkonnas härra Leoniga ja see mõttevahetus toimub täna pärastlõunal. härra Leon on valmis täielikult teie käsutuses olema vastama küsimustele mitte ainult Liibüa kohta, vaid ka Süüria kohta. seega, kallid kolleegid, võtke arvesse, et täna on teil siis võimalus äh, selle kuuma teema kohta ka küsimusi esitada. nüüd päevakorrapunkt number kolm, koosolekute protokollide kinnitamine. kakskümmend neli, kakskümmend viis mai kaks tuhat üksteist, kuues juuni, viisteist, kuusteist juuni, kakskümmend üks juuni, kakskümmend seitse juuni. kui mingeid äh, täiendusi ei ole nendele protokollidele, siis loeme nad vastuvõetuks. ja läheme edasi neljanda päevakorrapunkti juurde. see käsitleb Euroopa Liidu Kesk-Aasia strateegia rakendamise hetkeseisu. päevakorra järgi tuleks nüüd sõna anda raportöörile Nikol Kiil-Nilsenile, kes räägib meile Kesk-Aasia strateegiast riikidest, mille geograafiline asend on väga tähtis ja millel on oluline arengupotentsiaal, arvestades nende loodusressursse, kuid arvesta-, aga neil on ka väga e, tõsiseid probleeme seoses riigi juhtimisega ning inimõigustega aprillikuus kuulasime siin inimõiguslasi ja eh, peab ütlema, et meie eh, delegatsioon ei saanud Usbekistanis ja eh, ri-, ri-, regiooni piirkonnas käia. maikuus arutasime samuti inimõiguste algatusi selles piirkonnas ja kõik need mõttevahetused andsid aluse koostada raport, ning palun tänan teil, proua Nicole Kill-Nielsen. nagu te teate, juba alates kahe tuhande seitsmendast aastast äh, töötati välja Euroopa Liidu Kesk-Aasia strateegia, loomulikult on see ka ellu viidud, äh, nagu te siin selgitasite motivatsiooni Euroopa Liidul on tõesti olnud mitmeid algatusi, ma ei hakka tagasi tulema kõikide nende punktide juurde, sest äh, meie arvates äh, oli vaja koostada uus raport, sellepärast et me arvame, et väga oluline oleks tagasi tulla meie äh, selle regiooni strateegia juurde, mm, sest kahtlemata on sellel oma piirid nagu on praegu välja tulnud. samuti äh, on äh, toimunud mitmeid muudat-, muutusi nii maailma tasandil kui selles regioonis. vältimaks äh, vääriti arusaamist, pean rõhutama, et raport käsitleb meie Kesk-Aasia strateegiat ja mitte Kesk-Aasia riike endid, seega Äh, praeguse hetkeni on siis äh, meil välja toodud seitse suurt äh, prioriteeti algdokumendist, tuletan teile meelde, inimõigused, demokraatia, õigusriik, haridus, investeeringud, kaubandus, transport ja energia, jätkusuutlik keskkond, veehaldus ning julgeolek ning kultuurid, kultuuridevaheline dialoog. nüüd niisuguses formaadis, nagu mina pidin tegutsema, ei ole võimalik kõiki prioriteete võrdselt käsitleda, aga äh, ma äh, tahaksin võib-olla kõige pakilisematest küsimustest rääkida. arvan, et väga oluline on tegeleda inimõigustega, õigusriigi põhimõtetega, regionaalse veehaldusega ning regiooni julgeolekuga. Need kolm punkti, nagu te näete, Äh, on ka käsitlust leidu, leidnud minu raportis kõigepealt äh, inimeste julgeolek, äh, regionaalne koostöö, kodanike turvalisus on minu jaoks väga oluline teema sellega seoses eh, tuleb ka meie poliitikas eh, kindlad tingimused paika panda, inimõigused ja kodanike põhivabadused peavad olema meie poliitika aluseks nii selles regioonis kui ka mujal maailmas ning eh, nagu te mõistate, mm, ka Araabia riigid peavad hakkama nüüd järele mõtlema nende prioriteetide üle meie ja võib-olla võrdlema ka oma käitumist meie strateegiaga Kesk-Aasias. see punkt vajab seega põhjalikumat käsitlemist, teine oluline teema on regionaalne koostöö, nagu te teate, kõik väljakutsed selles regioonis, olgu siis salakaubandus, narkomaania, relvakaubandus ekstremistlik oht, eh, oht keskkonnale, veeressurssidele, eh, neid küsimusi ei saa lahendada ilma regiooni riikide koostööta. me oleme ise kohal käinud regioonis, selle põhjal võib öelda, et praegusel hetkel on väga raske ja ma pean tõdema, me kõik tõdesime, et Kesk-Aasia riigid vaatamata erinevatele põhjendustele ja argumentidele ei soovi siiski eriti omavahel koostööd teha. Euroopa Liit on loomulikult täielikult neutraalne, meil on ka oma ajaloolised kogemused, seega see annab meile võimaluse eh, võib-olla edendada koostööd, aga eh, raportis olen ka öelnud, et meil peab olema eh, võimalikult äh, spetsiifiline lähenemine kõikidele äh, riikidele, äh, diferentseeritud lähenemine äh, igale riigile eraldi. nagu te mõistate, praegu ma lihtsalt tutvustan oma raportit, siis ma ootan ära teie ettepanekud. loomulikult ootan kolleegide koostööd ja ootan siis ettepanekuid kõikidelt teilt. nüüd nüüd äh, tahaksin lihtsalt rääkida oma raporti äh, formaadist, prantsuskeelses tekstis on tõlkevigu sisse läinud, kõigepealt äh, number kolm punktis ei öelda, et on vaja öelda, et vabaühendusi on vaja kaasata, mitte et ei mõjutata neid ning äh, siis on veel üks trükiviga, üks kuupäev, nimelt Usbekistanist äh, rääkimi-, rääkides on öeldud, et sanktsioonid on äh, maha võetud vastavalt kahe tuhande üheksanda aasta oktoobri nõukogu otsustele. seega, nagu te näete, raportis räägitakse turvalisusest, julgeolekust ja on tehtud tehtud siin lõpus ka üks ettepanek, nimelt kutsuda kokku parlamentaarne foorum. jällegi oleme siin algataja rollis, et erinevate riikide parlamendisaadikuid kokku tuua, et äh, siis äh, regionaalset koostööd edendada, see on üks konkreetne ettepanek. nüüd äh, isikute turvalisuse, julgeoleku küsimuses äh, peab ütlema, et äh, osa materjali on praegu äh, veel välja jäänud sellest tekstist, ma loodan lisada selle materjali ja loodan ka teilt ettepanekuid, et seda raportit veelgi paremaks muuta ja mul on endal ka juba valmis muudatusettepanekud. suur tänu! suur tänu, proua raportöör. me oleme teie tähelepanekud nüüd kirja pannud. meil on vaja ka nüüd variraportööridele sõna anda Rahvapartei poolt ehk proua Veeber võtaks sõna, palun. Good morning. tere hommikust, kallid kolleegid nagu te juba kuulsite, ka mina äh, informeerin teid, et proua Jeegle on täna ametliku delegatsiooniga agrikomisjoni koosseisus teel ja sellepärast mina esindan teda siin täna ja räägin tema nimel ja tutvustan tema peamisi mõtteid selle raporti eelnõu kohta. ja ma ei räägi ainult proua Jeegle nimel, aga ka omaenda nimel, sest meie arvamused langevad kokku minu ja proua Jeegle arvamused langevad kokku. minagi käisin Kesk-Aasia riikides, olen seal käinud mitu korda ja teame suurepäraselt, mis seal toimub. kõigepealt tahaksime tänada proua Kiil Nilsenit selle projekti eest ja jõupingutuste eest, mis puudutavad Kesk-Aasia piirkonda, tegeles asjadega isegi suveperioodil, puhkuste ajal miks on Kesk-Aasia meie jaoks tähtis? nimelt need riigid on tähtsad, tuleb rõhutada nende tähtsust Euroopa Liidu jaoks ja ka vastupidi, on vaja selgitada, miks meil on vaja teha koostööd. Kesk-Aasia riigid on meie naabrite naabrid geograafiline lähedus on väga tähtis aspekt ja Euroopa Liit peab andma abi demokratiseerimise protsessile, õigusriigi loomisele, headele valitsemistavadele ja inimõiguste kaitsmisele ning proua Jegle tahab öelda, et demokraatlik areng ja majandusareng täiendavad teineteist. mis puudutab strateegilist julgeolekut, siis Afganistani lähedus, religioosne radikalism on probleemiks ja me ei tohi seda mm, piirkonda hooletusse jätta ning arvesse võtma, et on vaja nad kaasata aktiivselt, sest see on meie mõlema poole huvides mõned tähtsad aspektid on proua Kiil-Nielseni eelnõus juba olemas ja me jagame proua Kiil-Nielseni mõtet, et Euroopa Liidu kohalolek seal piirkonnas on väga tähtis. on vaja täiemahulist Euroopa Liidu delegatsiooni. Mm, härra Morell tegevus seal on väga tähtis. teiseks me toetame seda mõtet, et Euroopa Liidu ja Kesk-Aasia parlamendid koos käivad ja me oleme veendunud sellest, et veeküsimustes koostööd teha Kesk-Aasia riikidega on väga vajalik. ja Euroopa Liit peab olema ka vahendajaks ja nende protsessi taganttõukajaks. ja tahaksime jät-, liit-, panna siia dokumenti sisse veel järgmised aspektid. proua Jeegli teeb ettepaneku võtta sisse peatükk, kus käsitletakse majandusarengut, sealhulgas toet-, muutust, eh, süvendamaks majanduskoostööd globaalselt ja piirkondlikult, vähendamaks mm, vaesust ja elatusstandardite tõstmiseks. üks viis oleks eh, energia tarnete mitmekesistamine Euroopa Liitu, samuti eh, kaubanduspartnerluse arendamine Kesk-Aasiaga, infrastruktuuriprojektide edendamine, samuti VKE-de sõbraliku keskkonna loomine ning naiste osakaalu ja tähtsuse suurendamine ning selline süvendatud majandusareng oleks aluseks siis meie tihedamale koostööle ja suhetele. nüüd, mis puudutab koostöö eh, intensiivistamist eh, hariduse valdkonnas ja tudengite ja õppejõudude vahetamist, ka see on väga tähtis ja proua Jeegle hindab kõrgelt eh, poliitiliste sihtasutuste tööd, sest neil on väga pikad kogemused juba nendes riikides meie arvates Kesk-Aasia valitsused peavad eh, ellu viima kõikehõlvama poliitiliste projektide teostamise ning on vaja silm peal hoida poliitilistel protsessidel ning eh, silmas pidada ka seda, et väikesed sammud on väga olulised. ja lõpetuseks me mõistame väga hästi seda, et demokratiseerimise protsess ja sotsiaalmajanduslik areng Kesk-Aasias on algusjärgus ja on vaja läbi käia väga pikk tee. edasiliikumine nendes valdkondades äh, ei saa olla samasugune nagu Euroopa Liidus ja isegi väikesed sammud õiges suunas vajavad meie tunnustust. ja sellepärast on väga tähtis, et Euroopa Liit oleks aktiivselt ja pidevalt ähm, tegev Kesk-Aasia piirkonnas, sest ainult nii on võimalik edendada arengut seal. tänan. Euh, suur tänu, proua Vaidere. annaksin nüüd sõna härra Svobodale, kes on variraportöör Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist. palun. Ich möchte zuerst äh, der Berichterstatterin sehr herzlich danken ma tänan kõigepealt, ma tänan väga raportööri selle töö eest, mille ta on ära teinud. tegemist on väga tõsise ja üksikasjaliku, põhjaliku tööga. aga paar asja, millele ma tahaksin tähelepanu juhtida ja võib-olla mõned asjad vajavad suuremat rõhutamist siin tekstis. jah, kõik on õige, mida öeldi. raportöörgi ütleb, et see ei ole raport piirkonna kohta, vaid Euroopa Liidu strateegia kohta selles piirkonnas. ja ma arvan, et seda tuleks veelgi rohkem rõhutada. ja kohe raporti alguses. ja seda raportit ei loe kogu Euroopa Liidu elanikkond küll, aga tähtis on öelda välja siin raportis, miks me tahame olla aktiivsed selles piirkonnas, sest see ei ole ju nii ilmselge. on mõned väga tähtsad küsimused, mis vajavad väljatoomist, nimelt energiaressursid ja ei saa käsitleda seda, et me tahame imperialistlik mõistlikku lähenemisviisi siin kontrolli alla saada need energiaressursid, vaid me tahame arendada energiavarustuskindlust. ja kui me ei ütle täpselt, miks me oleme nendest teemadest huvitatud, siis inimesed võivad teha valed järeldused ja väga tähtis on rõhutada, et me ei taha hmm, seda ning julgeolek, jah, see on Euroopa Liidu parimates huvides, ei tohi unustada seda, et mõned riigid selles piirkonnas on lähedal seisvad Afganistanile. ja mida meie tahame saavutada, me tahame, et selles piirkonnas valitseks tervikuna suurem julgeolek ja turvalisus. vaatamata sellele, et sõda käib Afganistanis, see on väga tähtis, et oleks stabiilsed piirkonnad, kes külgnevad Afganistaniga. ja veel üks küsimus, narkokaubandus on vaja saada see kontrolli alla ja jälgida, mis toimub selles valdkonnas. ja mitte ainult nendes riikides, vaid kogu piirkonnas. nii et eurooplaste jaoks on mõned peatähtsad küsimused, mis on vaja kajastada ka raportis, miks me oleme sellest piirkonnast huvitatud. loomulikult ka demokraatia ja inimõigused, sest ilma inimõigusteta, ilma inimõiguste edasiarendamiseta ei ole võimalik tõeliselt edasi liikuda. jah, raske on võrrelda neid riike seal riikidega, kus on pikaajaline demokraatia olnud ja inimõigusi on kogu aeg austatud, aga ilma edasiliikumiseta reaalse edasiliikumita, liikumiseta inimõiguste valdkonnas ei muutu need riigid stabiilseks ja vähem kaitsetuks ebastabiilsusele. peame ikka jälle selle peale mõtlema ning ma usun, et selline lähenemisviis on piisavalt auahne ja ka samas ei ole võimatu, me oleme ju näinud paljude riikide puhul, et kõik see on võimalik. Türkmenistani puhul on raske demokraatiat edendada, me oleme näinud, mis seal toimub, me käisime seal kohapeal, aga meil on vaja nad kaasata meie tegemisse ja panna nad kohustusi võtma. ja ei ole võimalik edendada mõistlikku strateegiat, kui me ei pühendu sellele täielikult. Kasahstani saadik käib meil ju siin aeg-ajalt. ja me, kui me siis temaga kohtumas ei käi, siis äh, arvavad nad, et Euroopa Liit ei ole huvitatud üldse sellest riigist. Euroopa Liidu äh, eriesindaja on meil nüüd selles piirkonnas ja see uus esindaja tuleks ka meile siia komisjoni võimalikult peatselt kutsuda meiega kohtuma. et ta vähemasti räägiks meile, millised on tema vaated selle piirkonna kohta. nii et see piirkond on meie jaoks ülimalt-ülimalt tähtis ja veel paar konkreetset asja, millest ma tahaksin rääkida, nimelt see on punkt number kaheksateist ma arvan, et see punkt on sõnastatud pisut liiga raskepäraselt. see puudutab Venemaad ja Valgevenet siin. ma, me ei saa peatada seda, et need riigid on siin omavahel seotud, aga võib-olla tasuks võib-olla mõelda selle peale, et Ukrainale eh, survet avaldada meie partnerite kaudu Ida-Ukrainas ja natuke tasakaalustada kõike seda, mis siin on. väga tähtis on ju arendada piirkondlikku koostööd, kogu piirkonda hõlmavat koostööd ning arvestades seejuures ka naaberriikidega. nii et see on siin pisut negatiivse varjundiga võib-olla tasuks see sõnastada pisut positiivsemalt, mis siin kaheksateistkümnes punktis kirjas on. ja nagu proua Kiil Nilsen ju ütles, nende riikide poliitiline juhtimine on midagi, mis peaks olema meie tähelepanu all. Nende riikide tähtsus on suur meie jaoks, aga tähtis on ka siin kajastada Venemaa ja teiste naaberriikide aspekti, tänan. Euh, euh, suur tänu. proua Nikolai, kas te soovite sõna võtta ALDE nimel? palun. Uh, suur tänu, proua esinaine. mina omakorda tahaksin tunnustust avaldada raportöörile kõigi nende probleemide eest, mille ta, mida ta tõstatas oma raportis meie arvates peaks raport siiski rohkem rõhku panema Kesk-Aasia riikide koostööle ja nende riikide koostööle Euroopa Liiduga. Euroopa Liit ei saa endale lubada tegevusetust selles piirkonnas põhiprobleem äh, muide tuleneb juba selle raporti pealkirjast, sest siin räägitakse Kesk-Aasia strateegiast, aga tegelikult äh, meil on ju vaja strateegiat igale riigile eraldi. me peame äh, ka paika panema oma eesmärgid, meie põhieesmärk peab olema stimuleerida koostööd, loomulikult peame alati kohal olema me, ja eh, alati kritiseerima, kui on vaja ja välja tooma probleeme, kui neid esineb. Eh, aga samas me peame jääma neutraalseks vaatlejaks, vaatlejaks, kes vaatleb siiski nagu kõrvaltseisjana olukorda vastasel korral eh, jääb kogu meie tehtu lihtsalt, eh, kogu meie töö lihtsalt dokumentide tasandile. Eh, ja seetõttu peabki olema meie sõnastus palju konstruktiivsem. sellest dokumendist tuleb rohkem rõhutada vajadust tõelise Euroopa Liidu äh, keskaasa strateegia järele, mitte ainult äh, soovide nimekirja äh, järele, kus, kus me ütleme, et me arvame, et võiks teha nii, võiks teha naa no.. me peame arvestama ka kõikide riikide, regiooni riikide spetsiifikaga. loomulikult me ei saa oodata, et kõik iseenesest muutub ühel päeval, seega mm, tahaksin Ehm, sellega seoses öelda, et punktid neli ja kuus on äh, õiged, aga äh, me peame tegelikult palju rohkem kohal olema regioonis, avama oma alalised missioonid, delegatsioonid, et pidevat dialoogi pidada, dialoogi pidada ka parlamentide tasandil me peame endale ka aru andma sellest, mida me tahame pakkuda oma Kesk-Aasia partneritele. üht, üheski punktis ei ole räägitud kaubavahetusest. samuti on väga oluline meie jaoks energia küsimus, energiastrateegia selle regiooni suhtes on väga tähtis, seega tulen nüüd punkti üksteist juurde. see punkt või selles öeldu on kiiduväärt, kuid äh, olgem realistid. kui me soovime, et Kesk-Aasia oleks vastuvõtlikum Euroopa Liidu vas- äh,, ideedele, siis me peame ise olema veenvamad, olema rohkem kohal ja esindatud selles regioonis. nüüd ka julgeoleku osa selles raportis võib palju rohkem ähm, edasi arendada, rääkida Kaspia pere piirkonnast. ma arvan ka, et äh, need punktid, äh, kus käsitletakse regiooniriike eraldi, äh, ei ole e, ühtlased. kõiki regiooni riike peab ühtmoodi käsitlema, rääkides energiast, sotsiaalset küsi-, sotsiaalsetest küsimustest, ettevõtlusest, väikeettevõtetest. meil on vaja niisugust strateegiat, kus selgelt öeldakse, millise piirini me tahame regiooni mõjutada. siiani peab ütlema, et kui meid kohal ei ole regioonis, siis jäävad meie kõik kavatsused lihtsalt kauniteks deklaratsioonideks, lihtsalt sõnadeks. sellist suhtumist ei saa tulevikus enam lubada seega meie kavatseme vastavaid muudatusettepanekuid teha ja eh, loodetavasti kujuneb raportist just selline raport, mis ka tõesti peegeldab meie suhtumist sellesse regiooni. suur tänu, proua Nikolai, ma näen, et eh, ECR-i esindajat härra Tänokit siin ei ole, seega annan sõna järgmisele kõneleja, Sivetšile, palun. aitäh suur tänu minu meelest on poliitika natuke nagu sport. ja see raport, mida me praegu arutame, on äh, väga ajakohane. sest just praegu on õige aeg hakata tegema üldistusi Euroopa poliitika kohta. miks on just praegu õige aeg? mina tegelen ka teise arvamusega, mis puudutab Euroopa naabruspoliitikat ja sellega seoses olen ma korraldanud lugematul arvul kohtumisi ja igasuguseid arutelusid ning nendest äh, selgelt järeldanud, et meile kõigile on oluline üles ehitada demokraatia, kaitsta põhiõigusi ja põhivabadusi, mis on aluseks mitte ainult Euroopa Liidule, vaid äh, tegelikult ka teiste riikide või koosluste toimimisele me oleme õppinud, saanud õppetunde sellest, mis toimus Põhja-Aafrikas ja aru saanud, et kui ei austata inimõigusi ja põhivabadusi, siis äh, saab demokraatia olla ainult ajutine ega jää püsima. tulen nüüd tagasi selle raporti juurde. Need viis riiki, millest me siin räägime, on äh, teatud mõttes sarnased ja sarnased on nad sellepärast, et kõigis neis riikides on tähtsad aspektid jäetud pikka aega kahe silma vahele ja nüüd tuleks neile pöörata rohkem tähelepanu ja neid reformida. vanad meetodid, mille alusel ennekõike väideti, et kuni regioonis on rahulik, ajame me seal ka äri, need vanad meetodid ja see vana lähenemisviis enam ei sobi ja seda ei saa enam kasutada. nüüd tahaksime me valida midagi muud tugevdada näiteks haridussektorit, inimõiguste austamist ja kaitset, samuti ka kohtusüsteemi ja erinevaid sotsiaalseid organisatsioone ning nende toimimist. kuidas me seda teeme? me peame panema regioonile südamele, et selle siseselt tuleb rakendada sidusat poliitikat ma ei pane ette, et me töötaksime selle piirkonna jaoks välja uue naabruspoliitika, kuid sellest hoolimata peame me tegema endast olenevat, kõigepealt kindlaks määrata, mis nendel riikidel selles piirkonnas ühist on. ma arvan, et raportis tuleks need punktid ka tugevamalt välja tuua ja me esitame vastavad muudatusettepanekud. me saame aru, et tegemist on äärmiselt olulise piirkonnaga sellise piirkonnaga, kus Euroopa poliitika, Hiina poliitika ja Venemaa poliitika teatud mõttes ähm, ühte punkti jõuavad ja võib ka öelda, et Euroopa, Hiina ja Venemaa vajavad üksteist, kuid äh, tegemist on, on siiski äh, ka olukorraga, kus äh, ei saa ühiste huvide nimel lihtsalt jätta tähelepanuta probleeme. veel üks asi, mis on ehk tehnilisemat laadi raportöör räägib siin eraldiseisvatest riikidest ja teeb nende kohta ka järeldusi, mis on küll õigustatud ja korrektsed, kuid siiski mõnikord ka pealiskaudsed. mina ja mõned kolleegid oleme töötanud Turkmenistani raportiga ja äh, seal on samuti tegemist väga spetsiifilise olukorraga, ka väga äh, üksikasjalikult käsitletud, käsitletud olukorraga. ja ma räägin sellest sellepärast, et võib-olla võiksime seda kogemust kasutada ka siin raportis ja nii-öelda banaalsete kommentaaride asemel äh, võiksime ära kasutada seda, mida on nende riikide kohta juba teada ja siis esitada põhjalikumad ja ka täpsemad ülevaated, aitäh! suur tänu! annan nüüd sõna härra Peeterlele, palun! aitäh, lugupeetud proua esinejana! ma soovin kõigepealt eh, tänada raportööri ja öelda, et need seisukohad, mis on raportis välja toodud, on väga selged, sest nad tulenevad sellest, et olukorda on põhjalikult analüüsitud. Euroopa Liit ei saa vaadata kõnealust piirkonda lihtsalt kui turismipiirkonda, vaid meil on seal ka strateegilised huvid Kesk-Aasia riigid ei tunne võib-olla alati piisavat äh, huvi omavahelise koostöö vastu ja kõiki neid äh, iseloomustab üleminekuaeg, mis ei ole veel lõppenud. mõned probleemid on täiesti selged, teised aga võib-olla natuke keerulisemad ja neid ei saa pealiskaudsel, pealiskaudse pilguga väga põhjalikult hinnata. ma nõustun eelkõnelejatega selles osas, et me peame kindlasti võitlema strateegilises plaanis stabiilsuse tagamise ja demokraatia alalhoidmise eest. minu meelest on Kesk-Aasia riikides sisepoliitilised probleemid sellised, mis tõenäoliselt jätkuvad ja võivad muutuda veelgi, veelgi raskemateks kui need probleemid, mis on tulnud viimasel ajal esile Põhja-Aafrikas ja millele teised samuti viitasid ma usun, et Euroopa Liit peab kindlasti näitama oma strateegilist huvi demokraatliku arengu vastu. seda ka selleks, et vältida selliseid kontrollimatuid olukordi, nagu oleme näinud teistes maailma osades ja mis võivad viia väga raskete seisudeni. ma usun, et me peame lähiaastatel hindama äh, Euroopa Liidu Kesk-Aasia suunalist strateegiat ja ka raportis on seda, seda eraldi rõhutatud. minu jaoks on väga oluline, et meil oleks delegatsioon kõikide Kesk-Aasia riikide jaoks selles delegatsioonis peaks olema piisavalt liikmeid ja delegatsioonidel peaks olema ka piisavalt vahendeid. peale selle soovitaksin ma luua ka parlamentaarse foorumi nende riikidega ja tahaksin veel küsida, kas selle raporti puhul on tegemist ainult meiepoolse algatusega või oleme me ühendust võtnud ka juba Kesk-Aasia riikide parlamentidega ja äh, teada saanud, et nad toetavad meie tööd? mina isiklikult tean, et dialoog on kõige tähtsam asi üldse, kui me tahame nende riikidega midagi arutada või kuhugi jõuda. ja ma kahtlemata toetan äh, seda algatust, mis siin raportis välja on toodud. Merci, madame president um,. tunne kena, suur aitäh! ma arvan, et tegemist on äh, ajakohase raportiga ja ka väga olulise raportiga aga me räägime siin ju Euroopa Liidu strateegiast ja selles osas pean ma nõustuma Hannes Vabadaga, kes ütles, et kõigepealt tuleb meil ka esitada põhjendused, miks Kesk-Aasia regioon meid huvitab. loomulikult on meil strateegilisi põhjendusi, julgeolekualaseid kaalutlusi ja ka neid, mis puudutavad energiaküsimust, naftat ja gaasi. raport tegelikult ei käsitle nafta ja gaasi küsimust eriti põhjalikult, siin räägitakse rohkem veeressursist ja põllumajandusest, kuid kindlasti tuleks tähelepanu pöörata ka nafta, naftale ja gaasile. teine küsimus, mida siin on mainitud, on suhted, kõikide nende riikide suhted Afganistaniga. kui kõik lõpeb hästi, nagu me loodame, siis äh, hakkab Afganistan mängima väga tähtsat rolli, mitte ainult äh, äh, strateegiliselt, vaid ka majanduspoliitiliselt. ja kindlasti tuleks seetõttu Afganistanile pöörata rohkem tähelepanu. kolmas küsimus, mida tahaksin käsitleda, on Euroopa Liidu jõupingutuste koordineerimine teiste suurte rahvusvaheliste ähm, riikide või organisatsioonidega, näiteks Ameerika Ühendriikidega, sest tegelikult äh, koonduvad Kesk-Aasiasse ju äh, kõigi strateegilised huvid, äh, selle piirkonna vastu tunnevad huvi ka Hiina ja Venemaa ja seetõttu peame me selgemalt välja töötama oma strateegiat, aru saada, mida me tahame ja kuidas me seda teeme ja rääkima rohkem ka koordineerimisest. minu meelest Saksamaa ja Prantsusmaa on üles näidanud head eeskuju teinud äh, häid algatusi ja andnud omapoolse panuse selleks, et äh, tõsta selle äh, regiooni turvalisust, julgeolekut. minu meelest on raportöör väga hästi välja joonistanud Euroopa Liidu strateegia ja eesmärgid ja punktis kakskümmend üks ütleb ta, et majanduslik koostöö peab käima käsikäes strateegilise koostööga ja põhinema poliitilisele tahtele ühiseid väärtusi ellu rakendada ning punktis kakskümmend üheksa mõistame me hukka selle, et Taškendis suleti inimõiguste alane teabepunkt Human Rights Watch, seda tegelikult tuleks öelda jõulisemalt. ja veel kord ütlen ka seda, et minu meelest peaks Euroopa Liit selles raportis üles näitama tõelist äh, seotust Kesk-Aasia regiooniga, sest äh, me oleme sellest piirkonnast huvitatud ju väga mitmetel põhjustel, aga Euroopa Liidu panus inimõiguste kaitsmisse ning äh, demokraatliku arengu edendamisse ja ka õigusriigi põhimõtte kaitsmisse selles regioonis Euroopa Liidu roll on äh, siin võtmetähtsusega, sest tegelikult ei ole teistsuguseid rahvusvahelisi organisatsioone või suuremaid riike, kes seda meie eest teeksid, aitäh! Euh, suur tänu, härra Kelam! nüüd annaksin välisteenistuse esindajale sõna, palun! suur aitäh teile, proua esinejana! me tervitame Rahvapartei fraktsiooni resolutsiooni, mis puudutab Euroopa Liidu ja Kesk-Aasia regiooni Äh, suhteid, me leiame, et tegemist on ajakohase panusega, mis aitab meil õigeaegselt üle vaadata strateegia, mida nõukogu hakkab järgmisel aastal tegema. aastal kaks tuhat seitse, alates aastast kaks tuhat seitse on Euroopa Liidu ja Kesk-Aasia vahel palju juhtunud, suhted on muutunud, kuid peame siiski strateegiat äh, ähm, hindama realistlikult, tegemist ei ole ju kandidaatriikidega ja seetõttu ei saa me tegelikult äh, ka väga palju teha. Euroopa Liidu ressursid on piiratud, siiski on ta neid äh, ressursse hästi kasutanud ja suurendanud oma rolli ja kohalolekut Kesk-Aasias. meie töö ei alanud muidugi kahe tuhande seitsmendal aastal, kuid äh, strateegia on meile andnud tugeva tõuke seda tööd edasi teha ja Euroopa Liit on regioonis nüüd rohkem hõivatud kui kunagi varem kahe tuhande kümnendal aastal esitati ka komisjoni nõukogu ühine äh, raport, see on avalik dokument ja kõik võivad seda lugeda, kuid tahaksin sealt välja tuua mõned asjad, mis on ka teie jaoks tähtsad. kõigepealt meil on kõrgetasemeline poliitiline dialoog Euroopa Liidu ja Kesk-Aasia vahel, mille käigus ähm, kohtuvad ministrid, kes arutavad nii-öelda delikaatsemaid teemasid, näiteks äh, veehaldus, ja see on äh, väga raske teema me peame ka alalist inimõiguste alast dialoogi kõikide selle regiooni riikidega, see ei ole lihtne ülesanne ja Äh, tõepoolest ükski teine rahvusvaheline partner ei tegele inimõiguste küsimusega nii äh, hoolikalt kui Euroopa Liit. see võimaldab meile, äh, meil pidada tõelist dialoogi ja teha seda pidevalt ning Euroopa Liit saab aidata riike reformiprotsessil ka oma ekspertteadmistega. ja lisaks on teised kõrgetasemelised kohtumised, sealhulgas presidentide valimised. mis puudutab energiaküsimust, Äh, siis töötame uue torujuhtme äh, projektiga, teeme koostööd Turkmenistaniga ja äh, külastasime seda riigi ka aasta alguses. peale selle on meil, nagu juba ütlesin, mitmeid kõrgetasemelisi kohtumisi, kus ähm, probleeme väga põhjalikult arutatakse ja nüüd on algamas ka veepoliitika dialoog, nagu seda nimetatakse, kus Euroopa Liit aitab Kesk-Aasia riike äh, tõhustamaks nende siseriiklikku veehaldussüsteemi. ja lisaks sellele on meil olemas ka äh, juhtkomitee äh, merekaitseks, Araali merekaitseks ja peale selle on meil mitmeid äh, vahetusprogramme haridussektori tõhustamiseks ja Euroopa Liit aitab siin mitmeid erinevaid riike mis puudutab võitlust narkokaubandusega ja paremat piirivalvet, siis aitab Euroopa Liit samuti neid riike ning me juhime rahvusvahelist koordineerimistööd võitluses nark-, äh, narkootikumidega. lisaks oleme me ka pikendanud Euroopa Investeerimispanga mandaati ja loonud uue investeerimisvahendi selleks, et kõik Euroopa pangad eh, saaksid Kesk-Aasias soovi korral eh, tegutseda. delegatsioonide küsimus on eh, meile väga oluline, me oleme viimase aasta jooksul avanud mitu uut delegatsiooni, sel aastal avatakse uus, kutsutakse ellu uus delegatsioon ka Taškenti ja mis puudutab äh, eelmise aasta probleeme Kõrgõzstanis, äh, siis see näitab seda, et Euroopa Liit äh, suudab kriisidele väga kiiresti reageerida. eelmise aasta aprillis saatsime me koheselt kohale omapoolse esindaja, kes tegi koostööd ÜRO ja OECD-ga ning eh, meil õnnestus seetõttu riiki tõesti aidata. me andsime kiiret eh, humanitaarabi, eh, kasutasime stabiilsusvahendit, aitasime uute elupindade leidmisega ning aitasime kaasa ka sellele, kuidas valmistati ette referendumit kõigepealt siis ja valmistati ette parlamendivalimisi ja siis nüüd ka presidendivalimisi me oleme aidanud äh, seda riiki ka sotsiaalsetes küsimustes, näiteks võitluses vaesusega ja nii edasi. sellest hoolimata on Kõrgõzstan äh, problemaatiline riik ning äh, kogu regioonis on mitmeid probleeme, mida me peame veel lahendama. paljud kõnelejad ütlesid, et kõige tähtsam või üks kesksemaid probleeme on inimõiguste küsimus ja me püüame regiooni selles suhtes aidata püüame neile näiteks ka õpetada, kuidas edendada kodanikuühiskonna eh, printsiipe üldiselt, eh, sest kodanikuühiskonna kaitse viib eh, stabiilsema ühiskonnani. mida rohkem on Euroopa Liit Kesk-Aasia regioonis kohal, mida rohkem me koostööd teeme, seda paremini juurduvad euroopalikud väärtused ning eh, lõpuks tahaksin siis rääkida veel ka delegatsioonidest, eh, millest, mida siin mainiti ja mis eh, aitaksid edasisele koostööle kaasa, mis aitaksid edendada Euroopa Liidu programme, väärtusi ja vaatenurki. kahjuks on meil selle regiooni jaoks küllalt vähe raha, see on eraldatud perioodiks kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist ja kuna meil raha on vähe, siis on teiste rahvusvaheliste abiandjate panus samuti väga oluline. ressursside nappus tähendab ka seda, et me peame äh, paremini läbi mõtlema oma koostöö ja abi andmise erinevates sektorites, erinevates riikides. üheks tähtsamaks ülesandeks on vaesuse leevendamine kõige äh, vaesemates riikides ja ennekõike me keskendumegi siin kõrgõstanile kuigi me püüame edendada regionaalset koostööd näiteks sellistes valdkondades nagu veehaldus ja äh, võitlus narkokaubandusega sõltub äh, konkreetne töö konkreetse riigiga ikkagi selle riigi äh, vajadustest ka sellest, kuidas see riik Euroopa Liidu abi vastu võtab, äh, kuidas ta tahab meiega koostööd teha ja millised eesmärgid on ta ise seadnud. Kasahstani puhul näiteks avasime me hiljuti läbirääkimised tõhustatud koostöö osas ja need on esimesed selletaolised selles regioonis räägiti, et Kesk-Aasia regioon ei kuulu Euroopa naabruspoliitika alla ja see on küll tõsi, kuid ikkagi kasutame ära ka Euroopa naabruspoliitika ja idapoolse partnerluse raames saadud kogemusi. me arvame, et regioonis saab kindlasti kasutada ka olemasolevaid Euroopa naabruspoliitika programmide äh, kogemusi, näiteks mis puudutab energiaküsimust, transporti, veehaldust või ka haridust ja lõpuks äh, tahaks välja tuua veel ühe tähtsa aspekti, mis puudutab strateegia ellurakendamist. see on väga oluline, sellepärast et äh, ressursse on tõesti vähe ja see tähendab, äh, selle all pean silmas seda, et Euroopa Liidu liikmesriigid teevad ka vahetut koostööd. näiteks Saksamaa ja Prantsusmaa teevad tähtsat koordineerimistööd. ja võitluses narkokaubandusega asub ähm, programmi järgmist faasi ellu rakendama terve ähm, terve äh, mitu erinevat Euroopa Liidu liikmesriiki, kes siinkohal teevad äh, ühist koostööd. ja lubage siis kokkuvõtteks öelda seda, et äh, Euroopa Parlamendil on selles töös samuti väga tähtis osa ja me tervitame Euroopa Parlamendi edasisi visiite Kesk-Aasia riikides ja seda, et Euroopa Parlament dialoog ülal hoiab ja me tervitame ka selle raporti eelnõud, aitäh! Merci, monsieur Fredensen! suur tänu, härra Peansen! ja nüüd annan raportöörile sõna kokkuvõtteks. mina teen lühidalt, kõigepealt suur aitäh kolleegidele, kes osalesid arutelul, ma olen üles tähendanud kõik teie ettepanekud, mis võimaldavad raportit parandada. nüüd mõned täpsustused, tõesti. mul oli hea meel kuulda, et äh, meil on konsensus seoses äh, inimõigustega, äh, tähelepanuga eh, inimõiguste selles regioonis, see on tõesti Euroopa Liidu prioriteet ja mul on hea meel konstateerida, et tõesti parlamendisaadikud on ühel meelel. stimuleerida koostööd, nii nagu proua Nikolai ütles, on täiesti õige, võib-olla tõesti alati äh, võib seda paremini formuleerida, et tekst oleks paremini loetav, mõistetav, aga kindlasti on eesmärk olla rohkem kohal ja äh, tugevdada Euroopa Liidu ja Kesk-Aasia regiooni vahelist koostööd. mitmed kolleegid arvavad, et on äh, vaja rohkem rõhutada mm, mõnda punkti, milles me kõik oleme ühel meelel no,, ma olen täiesti nõus teiega ja eh, härra Peiterli ja härra Svoboda rõhutasid täiesti õigesti, et tuleb eh, rõhutada, mis on Euroopa Liidu eh, huvid selles regioonis, ma täiesti nõustun teiega. ja projektile, keda esindas proua Vaidere, soovis äh, üht-teist lisada, uut punkti äh, ma ilmselt sisse võtta ei saa, sellepärast et äh, raporti koostamise raskus on see, et me peame piirduma teatud teemadega. meil on seitse prioriteeti. muidugi on siin oht, et me ei saa kõigi punktidega süvitsi minna, aga tähtis on see, et inimõigused äh, põhivabadused on väga tähtsad, täiesti õigesti, õigustatult viidati siin Araabia riikide olukorrale, minu meelest on see üks raporti alustalasid ja seda tuleks rõhutada. nüüd äh, nõustun ka välisteenistuse esindajaga, kes mitmel puhul rõhutas, et äh, Kesk-Aasia äh, moodustab naabruspoliitika ühe osa, ma tegelikult ei saa pidada Kesk-Aasiat naaberregiooniks, kuid väga oluline rõhutada siiski, milliseid väärtusi me oluliseks peame, inimõigused, õigusriik, see regioon ei pea olema naabruspoliitika osas regioon, kuid tähtis on siiski paika panna meie huvid, meie prioriteedid raportis on öeldud ja keegi ka kõneles sellest, et eh, tuleb toetada regioonide, regiooni riikide stabiilsust, aga mitte iga hinna eest. nüüd eh, seoses just sellega, kuidas riigijuhid kohtlevad oma kodanikke ja nüüd äh, mulle tundub, et härra Peterle rääkis ka parlamendisaadikute rollist. praegusel hetkel on tegemist alles äh, minu ettepanekuga. miks ma tegin selle ettepaneku? me oleme kuulnud äh, vabaühendustelt regioonis ja isegi poliitikutelt, et arvamuste vahetus on puudulik, dialoog puudub ja meie, Euroopa Parlament, võime teha sellise ettepaneku, et luua eh, Kesk-Aasia riikide parlamentaarne foorum. praegusel hetkel ei ole see siiski eh, konkreetsete parlamentidega seotud, aga eh, ülejäänu osas, ma arvan, võime me hiljem tagasi tulla, suur tänu. suur tänu teile, proua Kilnisen, äh, tuletan teile nüüd kalendrit meelde, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kuues september keskpäev muudatusettepanekuid arutatakse kahekümne teisel septembril, hääletus komisjonis toimub eh, seitsmendal oktoobril ja täiskogul hääletatakse seda teisel oktoobril. nüüd eh, me peame rahvusvahelise kaubanduse komisjonile oma otsuse edastama seoses partnerluslepinguga, mis sõlmitakse Usbekistaniga. see puudutab kahepoolset tekstiilikaubanduslepingut ja eh, eh, meil, meie raportöör on jällegi proua Nikol Kiil-Nielsen, eh, ühest küljest on vaja täpsustada tehnilisi aspekte Äh, arvestades seda, et puuvill on põhiline regiooni või selle riigi ekspordiartikkel. et ähm, meie kolleeg on tõesti juba enne koosolekut teinud olulisi ettepanekuid. raportöör on viidanud äh, resolutsioonile, mis tegelikult ei võimalda meie komisjonil ametlikult arvamust avaldada, aga Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjon otsustas täna hommikul töötada välja siiski vastavalt artiklile kaheksakümmend üks meie kodukorrast siiski raport koostada. see võimaldab meil äh, arvamuse koostada ja äh, see on võimalus siis äh, arvestades uusi protseduurireegleid ka teksti redigeerida. teksti äh, versioon saadetakse teile elektrooniliselt välja. täpsustan siis äh, lõpuks ka kalendrit, aga kõigepealt annan sõna proua raportöörile. suur tänu! tõesti, äh, laste sunnitöö on Usbekistanis ikka veel laialdaselt kasutusel. Usbekistan on maailma suuruselt teine puuvilla, puuvilla eksporti ja, ja e, seetõttu on vaja väga palju e, töökäsi kindlal perioodil, töö on väga raske, Usbekistan on e, rahvusvahelise tööorganisatsiooni konventsiooni, mis puudutab laste tööd, ratifitseerinud, kuid ei rakenda seda. järjekindlalt rikutakse ILO äh, äh, konventsiooni sätteid ning äh, nüüd on otsustatud, et ILO saadab kolmepoolse vaatlusmissiooni Usbekistani. proua Autala ja proua Gomes on ka saanud küsimuse või me oleme saatnud küsimuse, vabandust, välisteenistusele seoses ähm, lisaprotokolliga lepingule, mis puudutab puuviljakaubandust. ILO ekspertide komitee on kutsunud Taškenti veel kord, korra üles äh, korraldama äh, järelevalvet äh, puuviljakoristusperioodil, aga Usbekistan ei soovinud järelevalvemissiooni vastu võtta. me teame, et põhilistes istandustes töötas, töötasid koolilapsed jällegi kuni nelikümmend päeva. muide, põldudel kasutatakse ka kemikaale. lapsed lähevad jälle pärast suvevaheaega tagasi põldudele, et sügisel saaki koristada, seega meie peame sellist praktikat sunnitööks äh, Äh, lastele makstakse kuni kuuskümmend, viiskümmend dollarit, aga keskmine palk riigis on sada dollarit. Mm, see on äh, suur silmakirjalikkus, sest riik ütleb, et äh, me ei soovi lapsi sundida tööle, kuid samas seatakse puuviljakoristuse kvoodid igale regioonile ja kohalikud äh, piirkondlikud juhid peavad vastutama nende kohustuste täitmise eest. loomulikult sunnitakse koolilapsi puuvilla koristama, äh, sest äh, riigil on võetud teatud kohustused või riik on pannud neile teatud kohustused ja loomulikult Euroopa Liit ei saa niisugust praktikat aktsepteerida. sellist lepingut Usbekistaniga, sest Usbekistanis eh, täiesti nähtavalt rikutakse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsiooni reegleid. tänan. suur aitäh, proua Kiil-Nielsen ja nüüd ma annaksin jälle sõna proua Vaiderel Rahvapartei nimel, palun. kallid kolleegid, lubage kõigepealt avaldada tänu proua Kiil-Nielsenile selle tubli töö eest arvamuse projekti koostamisel ja ta on pannud väga palju tööd sellesse arvamusse, arvestanud inimõiguste aspektidega selles arvamuses ja esitanud ka jõulise seisukoha nõudes, et kahepoolne kaubandus tekstiilitoodetega Euroopa Liidu ja Usbekistani vahel peatatakse ja rahvusvahelised vaatlejad on kinnitanud, et äh, inimõiguste rikkumised jätkuvad ja see peatatakse, kuni need rikkumised lõpetatakse. ma tahaksin eelkõige juhtida tähelepanu sellele, et Usbekistani Vabariik on meie partnerriik. me oleme sõlminud koostöö- ja partnerluslepingu Usbekistaniga ja Usbekistan on teinud koostööd Euroopa Liiduga mitmetes arengu- ja poliitika abiprogrammides alates üheksakümne kuuendast aastast koostöö peatamine nüüd tähendaks seda, et me äh, valesti äh, kasutaksime meie nii-öelda pehme poliitika vahendeid majandus- ja poliitikavahendites majandus ja areng on omavahel tihedalt seotud. meil on palju muid võimalusi äh, Usbekistani arengu ja demokratiseerimise toetamiseks, tugevdades kahepoolset koostööd teistes eluliselt tähtsates valdkondades, nagu näiteks Euroopa Liidu julgeolekualased huvid äh, <clears throat> ja arengu äh, Afganistanis, olles partnerina, kes peab kinni oma võetud kohustustest ja mitte ei pööra selga partnerile kaubanduse langus tooks kaasa ka Usbeki rahvale majanduslikku raskusi, kelle äh, elu sõltub äh, riigis toodetavast äh, ja müüdavast puuvillast. nagu me teame oma isiklikest kogemustest ja välisteenistuste raportitest, siiani kasutanud retoorika ei ole olnud kõige mõjusam poliitikataktika. seetõttu me peaksime vältima nõnda algkooliõpetaja moodi käitumist, kui me soovime tõesti tõsiseid tulemusi selles piirkonnas. eriti arvestades seda, et seal on esindatud ka sellised mõjuvõimsad riigid ja huvid nagu Hiina ja Venemaa ja peaksime kasutama sõbralikumat lähenemist. me peaksime vältima topeltstandardite kasutamist. me teame ka, kuidas inimõigusi rikutakse Venemaal ja ka seda olukorda peetakse halvaks, kuid me ei nõua ju kaubandussuhete peatamist Venemaaga seetõttu me peaksime vältima oma partneritele nende juhiste andmist, äh, arvestamata seda, mida nad on juba saavutanud. Äh, Usbekistan on teinud progressiivseid sammusid vastava riikliku seadusandluse vastuvõtmisel, millega keelustatakse sunniviisiline lapstööjõu kasutamine. me peaksime rõhutama, et Usbekistan peaks allkirjastama nimetatud protokolli ja jätkama koostööd tingimusel, et Usbekistan teeb omapoolseid samme eh, selleks, et täielikult jõustada sunniviilist töö keelustavad seadused ja tagama laste eh, parema tervishoiu ning ju juurdepääsu kooliharidusele. me peaksime toetama UNICEF-i ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni poolt tehtavaid äh, samme Usbekistani olukorra jälgimiseks, eh, selleks, et tagada ka tulevikus Euroopa Liidu poliitika eh, täitmise. see oli minu seisukoht ja tänan kuulamast. suur tänu. nüüd sotsiaaldemokraatide nimel palun härra Vigenin. tänan, ma räägin meie variraportööri nimel eh, Maria-Leni Kopa, kes on teise komisjoni koosolekul tegemist on raske küsimusega ja ka otsus ei saa olema kerge, kuid meie seisukoht on, et me peame tegutsema väga ettevaatlikult. Äh, kui me oma poolt komisjonis mingeid juhiseid anname, me ei saa anda lihtsalt rohelist tuld selle protokolli allakirjutamisele. oluline on vältida topeltstandardeid suhetes kolmandate riikidega ja arvestades ka inimõiguste olukorda Usbekistanis ja eriti sunniviis lapstööjõu kasutamist, me peame jätkama vastavasisulist dialoogi Usbekistaniga ja meile tundub oluline, et me nõuaksime, et Usbekistan tagaks rahvusvahelise tööorganisatsiooni vaatlejatele vaba juurdepääsu riiki, et oleks võimalik veel kord üle kontrollida olukorda ja leida kinnitust sellele, ehm, mida Usbekistani valitsus on teinud. Usbekistani valitsus eh, eitab selle probleemi olemasolu, kuid siiski meil on tõendeid selle kohta, et probleemi jätkub, vaatamata sellele, et seadusega on juba lapstööjõu kasutamine keelatud. meie arvates eh, seda küsimust tuleks veel kord üle kontrollida enne kui me anname rohelise tule selle protokolli allkirjastamisele. teine küsimus, mis meie arvates on samuti oluline vastavalt valitsusväliste organisatsioonide poolt koostatud raportitele, puudutab äh, veekasutust äh, pulvilla tootmises ja kasvatamises, sellise haruldase loodusvara kasutamine on ebaratsionaalselt korrutada, kas-, korraldatud ja seda, seda küsimust peaks sealsete ametivõimudega arutama ja võib-olla ka nõukogu võiks näidata omapoolset algatust selles küsimuses. see oli sotsiaaldemokraatide seisukoht. suur tänu, härra Vigenin. härra Prokk, palun. Äh, suur tänu, esinejana ja õnnitlused teie uue rolli puhul ma olen üllatunud, sest ma ei olnud tõesti teadlik, millisel määral sellist laste sunnivälist tööd kasutatakse. see tekitas minus tõelist meelepaha ja sel põhjusel ma palun, et uuritakse täpsemalt, mis on teoksil. ilmselgelt ei ole tegemist üksiku juhtumiga ja kui me peame läbirääkimiste taoliste riikidega nagu Usbekistan, siis meie läbirääkimiste ajal esitatud küsimustes, me peaksime keskenduma aga nende põhiküsimustele, mis peaksid olema paigas ja olema otsustava tähtsusega. ma soovin, et seda küsimust käsitletaks ka juhatuses. tegemist on küsimusega, mida tuleb ilmtingimata arutada. nimelt inimõigused, standardid, palgatase Neid küsimusi tuleb tõstatada juba läbirääkimiste käigus. ja kui me siseneme rahvusvahelise poliitika areenile, äh, peavad ka läbirääkimiste käigus need väärtused ja põhistandardid olema rõhutatud. niiviisi toimitakse rahvusvahelises tööorganisatsioonis näiteks. ka meie jaoks on oluline selgelt välja öelda, millised Euroopa äriühingud kasutavad äh, sellest riigist ostetud puuvilla, olles samas teadlikud, et selleks on kasutatud lapstööjõudu. me peaksime võib-olla lähenema sellele probleemile tarbija seisukohast, keskenduma nendele ettevõtjatele ja äriühingutele, kes kasutavad äh, sellisel viisil koristatud puuvilla. meil on näiteid selle kohta, Äh, kui meil on õnnestunud teatud inimõiguste alased klausleid äh, läbirääkimiste ajal sõlmitud lepingutesse sisse viia ja võib-olla see on parim viis äh, tagamaks nende klauslitest kinnipidamist. ma ei tea, mida teised arvavad selles küsimuses, kuid võib-olla seda küsimus võiks käsitleda meie ühises raportis, mis keskenduks kokkulepete ja läbirääkimiste käigus sõlmitud lepete äh, käigus vastu võetud klauslite täitmisele. suur tänu, äh, me äh, jagame elektrooniliselt selle raporti laiali. tahaksin ka öelda, et UNICEF käis see, selles riigis ja me korraldame seitsmendal septembril ühe kohtumise UNICEF-i esindajaga siis nüüd äh, vastata kolleegile Elmar Brokile Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjon äh, teeb tööd nende normidega ja ilmselt äh, on vaja põhjalikumat arvamuste vahetust laste töö kohta ja mõned ettepanekud on ka juba tehtud. nüüd järgmiseks annan sõna härra Svobodale, kes palus sõna, palun. Ähm, ich möchte nur das unterstützen, was Kollege Brock gesagt hat. teen lühidalt äh, vastavalt äh, sellele, äh, millest rääkis härra Brock, peab ütlema, et mitmed kodanikud Euroopa Liidus on mõistnud, et, et lapstööjõu kasutamine maailmas on probleem, ja inimesed on otsustanud äh, selle vastu võidelda, kuid äh, mitmed ettevõtted ikka veel kasutavad lapstööjõudu. Äh, me peame mõtlema ka nendele peredele, keda lapstööjõu keelamine mõjutab. võib-olla peaks kuidagi positiivselt mõjutama ettevõtteid, mitte karistama neid ja e, võib-olla tõesti korraldama ühe rahvusvahelise kaubanduse e, komisjoniga ühe koos, e, koosolemise, ühe koosoleku, kus saab siis võib-olla kuulata ära ka mõned eksperdid lapstööjõu kohta ja vaadelda laiemast perspektiivist neid küsimusi näiteks arutada ILO standardeid, lapstööjõu kohta, kuidas neid kasutada ära äh, rahvusvahelise, rahvusvahelistes lepingutes, kaubanduslepingus, üldistes kaubanduslepingutes, äh, ma arvan, et see on selline üldine probleem ja, äh, ja kõik on sellest huvitud. suur tänu, tahaksin nüüd sõna anda välisteenistuse esindajale, palun. suur tänu tahaksin lühidalt rääkida äh, lapstööjõust, võib-olla komisjoni esindaja soovib ka sel teemal sõna võtta, nii nagu me varem arutasime, moodustavad inimõigused äh, osa meie Kesk-Aasia strateegiast, kaasa arvatud Usbekistani strateegiast ja loomulikult ILO standarditest on räägitud äh, erinevatel kohtumistel lapstööjõust ka. küsimus puudutab mit-, mitte ainult Usbekistani, vaid kogu regiooni ja me jagame neid, ähm, neid äh, muresid, mis on seotud äh, puuviljakoristusega Usbekistanis inimõiguste dialoogi kohtumisel juunis ka tõstatati see küsimus ja meie koostöö kohtumisel juulis Brüsselis samuti räägiti sellest, me peame ILO ja UNICEF-iga sel teemal väga tihedat koostööd tegema ja tervitan ka seda algatust, et te kavatsete kutsuda UNICEF-i esindaja Euroopa Parlamenti, neil on kindlasti olnud äh, ligipääs äh, puuviljakoristusele selles piirkonnas, neil on, äh, neil on nagu parem ülevaade olukorrast regioonis. samuti tuleb mõelda, kuidas Usbekistanil seda probleemi lahendada kuidas ILO konventsiooni rakendada, me oleme juba samme astunud selleks, et äh, suurendada tööandjate vastutust ja äh, vältida lapstööjõu kasutamist, niisugused sammud aitavad äh, kindlasti kaasa kõige pakilisemate õigusaktide rakendamisele. viimastel aastatel on täheldatud tõesti, et et äh, laste tööjõudu on puuviljakoristusel väga laialdaselt kasutatud, seetõttu me rõhutame, äh, kui tähtis on ILO äh, järelevalve Usbekistani selle valdkonna üle. väga tähtis on õigusriigi reform, pidev dialoog, kus rõhutatakse kogu aeg, et olukorda tuleb parandada samuti tuleb keskenduda ka, kesken-, keskenduda ka e, elatustaseme tõstmisele põllumajanduspiirkondades e, ning e, käsitledes ka koolitus- ja ümberõppevajadusi Usbekistanis on juba tähelepanu pööratud põllumajanduspiirkondadele, põllumajandusreformile, mis võiks aidata kaasa tulevikus ka lapstööjõu kaotamisele parim viis siiski on jätkuvalt dialoogi pidada Usbeki võimudega, eh, alati tõstatada lapstööjõu probleem, seda tuleb teha tihedas koostöös ILO-ga. Usbekistan on ise juba teatud samme astunud ning eh, me peame jätkama sellist ühist lähenemist, minu arvates on see palju juba. tänan! suur tänu ja nüüd annan sõna tagasi proua Kiil Nilsenile, palun suur aitäh, raisinaine, tahaksin kolleegidele öelda, et äh, ma olen äh, Intaga juba mitmel puhul nõu pidanud, arvamusi vahetanud, tahaksin täpsustada, et tõesti äh, me ei kavatse tekstiililepingust keelduda. Inta raport muide nõuab, et ILO missiooni tulemused avaldataks ja meie just sel samal põhjusel nõuame, et ILO vaatlusmissioon saadetaks äh, Usbekistani. rääkides UNICEF-ist, siis tõesti äh, ma olen UNICEF-i äh, esindajaga Usbekistanis kohtunud, ma tean, millist tööd UNICEF regioonis teeb, tõesti see on võimaldanud Äh, lapstööjõu kasutamist vähendada, parandades äh, töö tõhusust üldiselt põllumajandussektoris, puuvillasektoris. ja tõesti, teatud juhtud, puhkudel ei olegi enam vajalik äh, täiendavat lapstööjõudu kasutada. aga nõustun täielikult sellega, et peaks ühe kuulamise koostöös korraldama koos INTA-ga, koos inimõiguste alakomisjoniga, kuhu siis kutsutakse ka UNICEF-i esindaja, see kindlasti võimaldab asju eh, edasi arutada ning eh, täpsustada, ma tean, eh, millist tööd UNICEF on teinud, seega ei tohi käest lasta seda võimalust avaldada täiendavat survet Usbekistanile ja nõuda järjekindlalt, et et ILO standardeid rakendataks ning samuti rõhutada, kui tähtis on valitsuse vastutus selles valdkonnas, kes tõesti äh, on silmakirjalik, ühest küljest öeldakse, et me oleme alla kirjutanud lapstööjõu äh, kasutamise keelustamisele ja teisest küljest äh, lapstööjõudu siiski kasutatakse ja meie peame nõudma, et niisugune silmakirjalikkus lõpetatakse lõpuks äh, rõhutan veel kord, et äh, eelnevatel komisjonidega ühise kuulamise korraldamine oleks väga kasulik. suur tänu, proua Kinnis. tuletan nüüd tähtaegu teile meelde. Äh, põhiraporti vastuvõtmise seisukohast on tähtis muudatusettepanekute esitamine soovitavalt inglise keeles kuuenda septembri keskpäevaks muudatusettepanekud arutatakse läbi ja hääletatakse ka komisjonis kuueteist, kaheteistkümnendal septembril eh, Strasbourgis ning kahekümne teisel septembril Intas ning teisel oktoobril hääletatakse siis raportit täiskogul. Läheme nüüd järgmise punkti juurde, nimelt välisasjade komisjoni panus eelarve komisjoni raportile seoses kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta raportiga. raportöör Menis on esitanud oma arvamuse, kaheteistkümnendal septembril hääletatakse seda. E, e, me e, kavatseme ka täna pärastlõunal meie oma komisjoni afeti muudatusettepanekuid eelarvele hääletada ja kõigepealt annaksingi sõna proua Munisile ta ei kuule küll mind praegu, aga siiski palun, sõna on teil, proua Münis. Eh, merci, madame la president, excusez-moi, parce que j'ai discuté les dernières et.... Äh, vabandage, äh, ma just arutasin eelarve küsimusi, aga nüüd jätkan. Eh, kõigepealt ma tahaksin tänada kõiki variraportööre ja ka teiste fraktsioonide liikmeid, kes osalesid meie aruteludes ja esitasid muudatusettepanekuid. Nende panus oli äärmiselt konstruktiivne ja aitas meil seda raportit parandada. ja nüüd on meil selline äh, hääletusnimekiri, mis näitab äh, meie komisjoni seisukohta täiesti sidusalt äh, ja äh, see, mis heaks kiideti maikuus, on kooskõlas eelarveliste piirangutega ja need piirangud teatavasti tulevad äh, meie praegusest olukorrast. nõukogu on piiranud äh, eelarve tõusu ühe koma null kahe protsendiga, -iga ja see loomulikult kahandab oluliselt äh, neid äh, summasid, äh, mida komisjon oleks muidu võinud saada oma kasutusse. ja eriti puudutab see kulukohustusi. mis puudutab välistegevust, siis on kärped ja kahandamised viinud selleni, et et äh, maksekohustusi on kahandatud kahesaja kolme äh, tuhande euro võrra ning äh, kulukohustused on langenud üheksateist miljoni võrra. mõlemat rida on suurendatud vaid ühe koma viie protsendi võrra, mis vastab sellele, mida Euroopa Liidu institutsioonid vajavad ning vastavad ka sellele, mida komisjon ja parlament on prioriteetidena välja toonud, eriti nende äh, riikide üleminekut toetades, mis asuvad Vahemere piirkonnas. aga me elame kärpeajastul ja e, Vahemere lõunapoolne piirkond e, on meile pannud uue surve ja seetõttu on ahvet nüüd teistsuguses olukorras, kui me olime maikuus kaks tuhat üksteist ja me palume, et Euroopa Komisjon e, seda olukorra muutust ka arvestaks. me oleme püüdnud kõiki neid kärpeid äh, arvestada erinevate poliitikate väljakujundamisel ja äh, peame muidugi arvestama ka sellega, millised summad eraldatakse, kuid komisjoni seisukoht, mis puudutab äh, lühiajalisi projekte ja tehnilist laadi projekte, ähm, siis komisjoni seisukoht on siin esmatähtis, komisjon teeb otsused ja kokkuvõttes jääb meil vähem raha välistegevuste jaoks. komisjon on oma poliitika ja oma seisukohad esitanud oma avalduses ja on seal öelnud, et Vahemere piirkonna lõunapoolne osa on prioriteetne. aga me peame arvestama ka seda, et Euroopa Liit äh, on sunnitud tõstma oma usaldusväärsust äh, globaalsel areenil. see tähendab seda, et meil on mitmeid ülesandeid, kohustusi ja prioriteete, mida me oleme endale minevikus võtnud ja nüüd äh, peame me kuidagi suutma neid ka täita, selleks et meie usaldusväärsus maailma silmis ei kahaneks. meil ei ole muidugi vaja võtta mingisuguseid uusi ülesandeid, võttes arvesse, et me ei ole suutnud täita ka olemasolevaid me peame lõimima kõik need olemasolevad kohustused ja kuidagi suutma vastata väljakutsele, võttes arvesse, et raha on vähem. komisjon on esitanud väga palju kriteeriumeid, kuid need on objektiivsed ja õiglased ja seetõttu nõustun ka muudatusettepanekutega meie hääletusnimekirjas. eriti, eriti puudutab see neid programme ja projekte, mille eest Euroopa Komisjon ise vastutab ja mis on äh, spetsiifilised ja ahvet äh, peab austama neid eelarvelisi piire, mis meile on antud. eelarve eelnõu võime me üldiselt seega heaks kiita. seda esiteks, aga teiseks tahaksin rääkida prioriteetidest, mille ahvet on endale ise seadnud ja ma arvan, et äh, siin tuleks äh, uuesti paika panna kahe tuhande üheteistkümnenda aasta arvud, juhul kui need ületavad äh, selle, mida Euroopa Komisjon on ette näinud. mõnikord on nõukogu meid sundinud neid summasid ka vähendama, sest on tekkinud uusi prioriteete, kuhu raha tuleks ümber suunata, pean siin silmas Vahemere piirkonna lõunapoolset ala ja äh, seetõttu siis tuleb kärpida neid kahe tuhande üheteistkümnenda aasta ridu, mis on suuremad kui vastavad kahe tuhande kümnenda aasta read. veel üks asi, mida me peame ka oluliseks, on näha ka hääletusnimekirjast ja muudatusettepanekutest, äh, veel üks selline asi on äh, vajadus eelarves näidata seda, mida Euroopa Parlament on korduvate resolutsioonidega vastu võtnud ehk siis taotlust äh, luua Euroopa välistalitus. ja me peame siis ka arutama, kuidas see uus äh, talitus äh, tööle hakkab. minu kolleeg härra Gualtieri on selle küsimusega töötanud, on muidugi ka teisi kolleege teistest fraktsioonidest, kes samuti on selles küsimuses oma panuse andnud aga ennekõike on meil tähtis kokku leppida teejuhis, mille alusel seda uut talitust, mille alusel see uus talitus tööle hakkab ja kokku leppida ka selles, kuidas Euroopa Liit end maailmas esindab. nõukogu on korduvalt öelnud, et meil oleks vaja olla paremini esindatud Pärsia lahe riikides ning kahekümne neljandal märtsil kaks tuhat üksteist esitati ka vastav ametlik taotlus kuna eelarvelised vahendid on piiratud, peab komisjon nüüd uurima võimalusi äh, vastavate summade eraldamiseks. enamik muudatusettepanekuid, mille, mis on äh, praegu esitatud, on minu hinnangul vastuolus ettepanekutega ähm, Ahvetile ette nähtud vahendite vähendamiseks aastal kaks tuhat üksteist Neid vahendeid tuleks vähendada erinevatel eelarveridadel, mida ahvet ei saa nagunii pidada prioriteetseteks. ja nagu ütlesin, prioriteedid on määratlenud Euroopa Komisjon, need kriteeriumid on tehnilised ja me peame neid austama on ka muudatusettepanekuid, mis taotlevad seda, et me ebaproportsionaalselt suurendaksime oma eelarvelisi vahendeid. teatud juhtudel võib komisjon sellega isegi nõus olla aga igasugused taotlused ebaproportsionaalseks suurendamiseks on tegelikult ähm, mm, väärad. ja üldiselt ma arvan, et ähm, me oleme kokku leppinud äh, selles, äh, kuidas me hääletame. aga ma tahaksin äh, nüüd vaadata kiiresti läbi ka muudatusettepanekud. esimene, ähm, esimene nii-öelda grupp on seotud muudatusettepanekutega vastavalt komisjoni eelarve eelnõule. Eh, need käsitlevad ennekõike kandidaatriike, kandidaatriikide institutsioone ja nende tugevdamist ja me pooldame kõiki selliseid muudatusettepanekuid, millega tahetakse eh, vastavaid eelarveridasid kas samaks jätta või suurendada ja oleme vastu kõikidele ettepanekutele, millega tahetakse kandidaatriikidele ette nähtud abi eh, vähendada. sama kehtib ka regionaalsete ja horisontaalsete programmide kohta komisjon on ette näinud suuremad äh, eraldised kui nõukogu ning härra Salafranca on esitanud muudatusettepanekud viiskümmend kolm ja viiskümmend neli. ma ei hakka siin kõike muidugi ette näge-, ette lugema, aga ma tahaksin lihtsalt, et te umbes aru saaksite, mis toimub. mis puutu-, mis puudutab koostööd äh, tööstusriikidega pärast äh, kriisi ning mis puudutab keemia bioloogilise ja tuumarelva küsimust, siis siin on tegelist, tegemist vastuoludega. räägitakse sellest, et tuleb aidata Afganistan uuesti üles ehitada ja mitmed kolleegid on siin minuga ühel meelel, aga komisjoni ettepanek aastaks kaks tuhat üksteist oli eelarvet suurendada Äh, siin on tegemist fraktsioonide ülenemise lähenemisega. vaieldakse viiekümne miljoni euro üle, enamik fraktsioone pooldab äh, viiekümne miljoni euro eraldamist jätkusuutlike põllukultuuride kasvatamiseks. aga kui me vaatame üldist pilti, üldist nõuet, mis näeb ette eelarveliste vahendite piiramist, siis tegelikult seda nõuet, seda taotlust ei saa õigustada ei saa põhjendada ja tõenäoliselt eh, saab sellise eraldise teha alles järgmistel aastatel. isegi kui komisjon selle heaks kiidaks, ei ole võimalik eh, seda raha tegelikult eh, praegu anda. ja seetõttu pean ma mõistlikuks pidada kinni meie kahe tuhande üheteistkümnenda aasta ettepanekust, mis nagunii on kõrgem kui see, mis, või suurem kui see, mida nõukogu soovitas, ja ma väidan ka, et äh, fraktsioonide ülese parandusettepaneku autorid, äh, kes siis taotlevad viiekümne miljoni euro eraldamist põllukultuuride jaoks, peaksid taotlema ka eraldi hääletust. see on mõistlikum, äh, kui lihtsalt nõuda viitekümmet miljonit lisaeurot, mida tõenäoliselt nagunii ei anta. isegi kui me oleme nõus selle loogikaga, mis on taotluse taga, tõenäoliselt seda raha ei saa. Jeemeni kohta. komisjon on esitanud ettepaneku tõsta summat kolme miljoni võrra võrreldes siis sellega, mida nõukogu tahab ja meie arvame, et me peaksime äh, minema tagasi esialgse ettepaneku juurde, sest tegemist ei ole väga prioriteetse küsimusega, vähemalt mitte ahveti jaoks, ja me ei ole äh, Jeemeni küsimust äh, eraldi prioriteedina välja toonud. valimis vaatlusmissioon oli prioriteediks. nõukogu soovis valimisvaatlusmissioonilt kolm miljonit ära võtta. aga meie arvame, et kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ei tohiks eelarve kindlasti olla väiksem kui kahe tuhande üheteistkümnenda aasta oma, seega me toetame härra Lambsdorfi ja peaksime toetama ka minu ettepanekut ehk siis äh, jätaksime selle eelarverea samasuguseks, nagu ta on aastal kaks tuhat üksteist. veel üks vastuoluline küsimus on Palestiina ja siin äh, me peaksime kõigepealt vaatama seda, mida on soovitanud nõukogu ja komisjon, nemad äh, soovivad ka siin eelarverida kärpida võrreldes eelmise aastaga ja ma arvan, et ahvetis on erinevate fraktsioonide esindajad ühel meelel, me peaksime siin ikkagi survestama nõukogu, sest äh, pagulasi tuleb äh, aidata, äh, Palestiinat tuleb aidata ja kui sada miljonit eurot tõesti ära võtta, nagu nõukogu tahab, siis on tegemist väga suure kärpega. kõik kokku oleks ju ainult kolmsada viiskümmend miljonit eurot. kolmsada viiskümmend miljonit eurot. esmaspäeval leppisime, lepiti selles juba ka kokku, aga me peame ikkagi eraldi rõhutama, et äh, seda summat ei tohi kärpida, sest juhul, kui siit sada miljonit maha võtta, siis äh, on sellel Palestiina jaoks kurvad äh, tagajärjed. mitmed poliitilised fraktsioonid on palunud, et see summa jagataks kahele eraldi eelarvereale. ühes, ühel, ühega toetatakse Palestiinat, aga teises selle pagulasi nii Ahveti sekretäriaat kui komisjoni erinevad talitused vaatavad praegu, kas äh, seda taotlust on võimalik rahuldada, kas on mõistlik see eelarverida jagada kahele reale või mitte. ning üldiselt äh, näib, et äh, Palestiina omavalitsus ja ka meie oleme küllaltki ühel meelel selles, kuidas neid eelarveridu peaks näitama. minu meelest ei ole praegu mõistlik või vajalik seda eelarverida jagada, kuigi varasemalt on see olnud vajalik lihtsalt selleks, et teatud eelarveridadelt raha võtta. see muudatusettepanek aga, mis praegu esitatakse ehk siis ettepanek jagada see eelarveeraldis kaheks tegelikult äh, on äh, kooskõlas komisjoni nõukogu sooviga sada miljonit eurot ära võtta, mis oleks väga kahjulik, nagu ma selgitasin, ja seetõttu on minu meelest ka kahjulik äh, selle eelarveeraldise kaheks jagamine, kahele reale jagamine ja see oleks vastuolus sellega, mida Ahvet on nimetanud oma prioriteedina minevikus võib-olla äh, fraktsioonid arvavad teisiti, siis nad võivad seda ka ise selgitada, aga tulevikus on kindlasti nii, et kui mõni eelarverida jagatakse tõesti kahele erinevale reale, siis peavad äh, erinevad osapooled pidama ka eelnevalt põhjalikke läbirääkimisi, nii et kõik, kellel on midagi öelda, saaksid äh, selle ka välja öelda võib-olla oleks vaja leida paremad äh, struktuurid äh, nende eelarveridade kasutamiseks. nagu ma juba ütlesin, äh, koostan ma põhjaliku hääletusnimekirja äh,, hääletusnimekiri on olemas, ma äh, olen nõus seda põhjalikult arutama ja kui keegi tahab öelda midagi poliitilises plaanis, siis kuulame me ta nüüd ära. Lähis-Ida olukord, Palestiina pagulased on selline raske olukord, kus ei piisa ju sellest, et me lihtsalt ütleme, jah, me anname raha, tegemist on poliitiliselt keeruka olukorraga. Äh, mida me peame lahendama, on selge, et eelarve on piiratud, aga me peame säilitama vähemalt olemasoleva eraldise selleks, et jälgida, mis seal piirkonnas toimub, muidu võtavad asjad pöörde halvema poole. alates kahe tuhande üheteistkümnenda aasta algusest oleme selle küsimuse üle vaielnud koos Erasala Frankaga. siis veel Ladina-Ameerika riigid. seda eelarverida on juba kaks korda kahandatud. kõigepealt võeti ära kakskümmend viis miljonit eurot seda siis aastaks kaks tuhat kaksteist võrreldes aastaga kaks tuhat üksteist, aga ka kahe tuhande üheteistkümnenda aasta enda eelarvest kärbiti äh,, ei kärbitud, vaid eraldati eelnevalt kakskümmend kuus miljonit äh, eurot. kakskümmend kuus miljonit eurot kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarvest Ladina-Ameerika riikide jaoks eh, tõsteti ümber äh, mis tähendab seda, et neid kahtekümmet kuut miljonit eurot ei saa kasutada selleks, milleks nad alguses olid ette nähtud, ehk siis teisisõnu on äh, Ladina-Ameerika riikide eelarve eraldist kaks korda äh, kärbitud. lepiti kokku, et kahe tuhande üheteistkümnendal aastal antakse kakssada seitsekümmend seitse miljonit eurot, me leppisime selles kokku komisjoni ja teiste äh, huvilistega, teiste huvitatud osapooltega. ja kokkuvõttes siis kärbiti, siis kärbiti seda eelarvet oluliselt aga võttes arvesse ahveti prioriteete ja eesmärke Ladina-Ameerika riikides, äh, tuleb välja, et tegelikult oleme me eraldisi äh, jõuliselt kärpinud. muidugi saame me kõik aru, et me elame kärpeajastul, aga me peame aru saama ka sellest, et meil on suur vastutus ja seetõttu tuleb suuremat tähelepanu pöörata nendele muudatusettepanekutele, mis keskenduvad ähm, nõudmisele säilitada kahe tuhande üheteistkümnenda aasta alguses kokku lepitud tase. näiteks Ladina-Ameerika alt on raha ära võetud, see kakskümmend kuus miljonit, millest ma rääkisin, nii et kellegi käest midagi ei küsitud ja me nõuame, et see pandaks tagasi Ladina-Ameerika riikide eelarvereale. võib-olla te arvate, et mul on mingid omad huvid mängus, kui ma siin Ladina-Ameerika riike aidata püüan aga tegemist ei ole mitte äh, minu taustaga, äh, ma olen sellest regioonist huvitatud lihtsalt sellepärast, et ta vajab abi. ja kui me mingit tööd teeme, siis peab see töö olema tõhus ja me ei saa raha ära võtta regioonidelt, mis seda kõige rohkem vajavad. me ei saa seda lubada näiteks Venezuela ei äh, täida praegu kõiki tingimusi abi saamiseks. aga kui äh, talle ei saa eraldada seda raha, mis on ette nähtud, võib selle raha ümber jagada äh, teistele riikidele samas aga, äh, kui raha lihtsalt ära võetakse kõikidelt Ladina-Ameerika riikidelt, mis oleksid muidu võinud abi saada, siis on see kahetsusväärne. Ladina-Ameerika riikides on ka riike, mille abi vastuvõtmisvõime on niivõrd madal, et äh, selle tõttu ei ole neile eraldatud kogu raha, mis nad muidu oleksid võinud saada ja neile andmata jäänud abi on ümber jagatud teistele maailma osadele igal juhul tahan ma öelda seda, et igasugused muudatused tuleb kõigepealt kooskõlastada. Neid tuleb põhjalikult arutada asjakohaste komisjonide ja parlamendiliikmetega. ja rõhutan veel kord, et ma ei kaitse Ladina-Ameerikat mitte sellepärast, et see mulle eraldi huvi pakub, vaid sellepärast, et tegemist on põhimõttelise küsimusega. järgmisel ja ülejärgmisel aastal kuni selle finantsperspektiivi äh, lõpuajani on meil vaja seitsesada viiskümmend viis miljonit eurot. praegu räägime Ladina-Ameerikast, järgmisel aastal stabiilsusinstrumendist ja äh, seejärel hakkame rääkima arengukoostöövahendi äh, toetamisest, sest ka seda tahetakse kärpida me äh, peame siis, eh, ma pean selle jutu nüüd kokku võtma ja ütlen, et mina olen ette näinud neli ettevalmistavat tegevust eh, või pilootprojekti, eh, millele ootan poliitiliste fraktsioonide nõusolekut. Need tegevused ja projektid on kirjas dokumendis, mille olen teile välja jaganud ja ma loodan, et te toetate ka muudatusettepanekut, millega toetatakse naiste õigusi ning ÜRO peaks vastu võtma uue raamistiku võrdsuse toetamiseks. igal juhul toetame me täielikult kõiki ettepanekuid, mille on esitanud proua Komes ja teised ja mis puudutavad naiste olukorra parandamist, naistevastase vägivallaga võitlemist ja mis on kooskõlas meie komisjoni strateegiliste eesmärkidega. ja ma tänan kõiki, kes on mind selle ettepaneku ettevalmistamisel aidanud, tänan kõiki liikmeid ja kogu personali. suur tänu, proua minister, selle põhjaliku ülevaate eest ja nüüd annaksin sõna äh, variraportöörile, härra Salafranca Rahvapartei nimel, palun suur tänu, esinaine. presupuesto 2012 desde la perspectiva de la Comisión de Asuntos Exteriores. ma jälgisin väga tähelepanelikult olukorda eelarves kaks tuhat kaksteist võrreldes kaheteist, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta meie fraktsioonina oleme üldiselt rahul raportiga, äh, mille proua Urgisa on esitanud eriti selle osaga, mis puudutab lõunanaabruspoliitikat ja idanaabruspoliitikat. sellega me taastame need eraldised, mis on ette nähtud Palestiina ametivõimule ja ka liitumiseelsele abile. aga nende aspektide osas, mille te tõstatasite esile oma sõnavõtus, me ei ole vastu nende eraldistele, mida te olete maininud rääkides konkreetsemalt eh, Euroopa Liidu välisteenistusest, mina ise, olles meie komisjoni raportööriks, olen alati pooldanud eelarveliste vahendite suurendamist Euroopa välisteenistusele ja minu arvates eh, peab ka välisteenistus suhtuma suure tähelepanuga sellesse, mis saab tulevikus vaatlusmissioonidega ja nendele eraldatud vahenditega. mul ise on olnud võimalus äh, teavitada oma tähelepanekutest isiklikult komisjoni ja ma arvan, et valimismissioonid võivad saada tugeva hoobi ja võivad olla tõsised tagajärjed, kui vahendeid vähendatakse. ma samuti tahaksin mainida läbirääkimiste algust Araabia Ühendemiraatidega. ma arvan, et see on väga hea valikuvõimalus, see on hea võimalus edasi minna suhetes samuti tuleb arvestada läbirääkimistega Iraaniga ja arvestada ka neid varasemaid kokkuleppeid, mis on institutsioonid sõlminud Iraani suunal. fraktsioonid on üksmeelselt toetanud meie esinduse avamist Teheranis, meie kohalolek peaks olema nähtavam, kuid ma ei taha öelda, et me ei peaks seda tegema, kuid me peame väga hoolikalt mõtlema, kuidas me oma kommentaare eelarveraportile koostame. me peame kasutama õigeid viiteid ka Euroopa Parlamendi varasematele resolutsioonidele, kui on arutatud olukorda Teheraanis. arvestada praegust olukorda oleks see õige lähenemine. Euroopa Rahvapartei üldiselt toetab raportit ja ka neid aspekte, mis puudutavad Euroopa välisteenistuse osa. kuid ma ei mõista, miks me arutame seda resolutsiooni ettepanekut hääletuse ajal. antud juhul on aega jäänud väga näheks, kuid ma ei näe mingit põhjust selle hääletamiseks ma arvan, et on hea võimalus neid küsimusi praegu põhjalikult arutada, sest vahepeal on toimunud äh, Liibüa olukorras uued arengud ja seetõttu minu arvates oleks hea, kui me säilitaksime teatud paindlikkuse oma suhtumises Liibüasse ka koostatavas eelarves. loomulikult me tahame tagada äh, täieliku toetuse Liibüa üleminekuprotsessile vastavalt meie võimalustel, nii palju oli mul öelda meie fraktsiooni nimel. põhimõtteliselt me soovime taastada need makseassigneeringud kahe tuhande üheteistkümnenda aasta tasandil, eriti nendes osades, mis puudutavad piiriüleseid kokkuleppeid, lähtudes ka raportööri poolt paika pandud suunast, minu arvates ta on rahulolev raport, mis on rahuldavalt esile toonud ka praegused piirangud ja raskused suur tänu, härra Salafranca. Äh, ma arvan, et äh, tõesti need äh, kaks asja löödi lahku ar-, arva-, muudatusettepanekutega on nagu kiire, aga arvamust võib ju veel arutada ja nüüd tahaksin sõna anda ALDE nimel härra või proua Jäätelmägile, palun. Thank you, madam chairperson tänan, esinejana, väga kena on teiega taas kohtuda. ma loodan, et teil on olnud meeldiv suvepuhkus ja te olete valmis uuesti tööd jätkama. ja tundub, et me näeme välja ka natuke teistsugused nagu stressimärke on vähem võrreldes sellega, mis oli juuli lõpus. ma tahaksin samuti tänada raportööri Munissi eh, suurepäraselt koostatud töö eest. ma oleks hea meelega ja ka fraktsioon toetaks hea meelega terve rida ettepanekuid. ja ma mainiksin mõningad nendest. rääkides mitmetest muudatusettepanekutest Palestiina teemal, ma loodan, et meil õnnestub välja töötada kompromissettepanek, mis võtab arvesse ka vajadust tagada äh, piisaval hulgal rahastamisvahendeid äh, mis puudutab muudatusettepanekuid, mis näevad ette Euroopa Liidu esinduse avamist Iraanis. ma olen nõus härra Salafrankaga selles küsimuses ja soovin rõhutada, et meie fraktsioonil ei, ei ole, midagi on konkreetselt selle idee vastu, kuid ma siiski ei ole veendunud, et eelarves ette nähtud protsentuaalne osa on õige äh, arvestades äh, meie töövajaduse jätkamist sellises riigis nagu Iraan. nimelt äh, delegatsiooni avamine Iraanis, tegemist on tõsise poliitilise sammuga, mida tuleb põhjalikult kaaluda ja ma tahaksin kuulda ka Euroopa välisteenistuse seisukohta selles küsimuses. kui keegi nendest on kohal, siis oleks hea kuulda nende seisukohta juba täna samuti rõhutaksin, et ajal, äh, mil me elame majanduskriisi ja eelarvekärbete ajal, on parlamendi ülesanne nagu ka nõukogu ülesanne juhtida tähelepanu sellele, et Euroopa Liidu eelarvet on võimalik ainult väga mõõdukalt suurendada ja eriti tahaksin juhtida tähelepanu teatud eelarveridadele, äh, mis on ette nähtud kandidaatriikide ja potentsiaalsete kandidaatriikide toetamiseks Äh, summad, nagu ma aru saan, lähtuvad meie mitmeaastasest äh, finantsraamistikustist, kuid kandidaatriikide abi vastuvõtmise võime ei ole suurenenud, kasvanud sama kiirusega, nagu Euroopa Liidu eraldised on kasvanud ja seetõttu me peaksime veel tõsiselt läbi vaatama kõik need assigneeringud ja sellega seotud aspektid. Äh, võetud kohustusi tuleb täita kuid kohustused peavad lähtuma tegelikest vajadustest. nii palju soovisin oma poolt öelda ja veel kord tänan hea koostöö eest. suur tänu, proua Jäädenmägi ja nüüd annan sõna härra Lašile. suur tänu, esinejana ma tänan kolleegi proua Munisi Äh, selle eelarveprojekti kallal tehtud töö eest, ma tahaksin samas rõhutada mõningaid küsimusi. üks puudutab Palestiinale eraldatud vahendeid, mida ma igati toetan. ma toetan praegu ette nähtud eelarvelisi eraldisi. me peame üles näitama konkreetset toetust ja solidaarsust Äh, ja tagama rahalised vahendid kõikidele Euroopa Liidu sekkumismeetmetele selles piirkonnas ja need rahalised vahendid peavad olema täiel määral kättesaadavad ja seetõttu ma rõhutan seda, sest meie usaldusväärsus on pandud kaalule selles piirkonnal, eriti kui me asume nüüd konkreetsete meetmete rakendamisele Äh, samad sõnad ka Afganistani kohta. mina olen esitanud äh, muudatusettepaneku, millel on kakskümmend seitse allkirja äh, mitmetest poliitilistest fraktsioonidest, sest mitmed kolleegid palusid mul esitada Afganistani kohta järelraport. me kavandame uut strateegiat Afganistani suunal me oleme aasta töötanud selle nimel, et esitada omapoolne alternatiivne äh, poliitika, seega parlamendi tegevuse usaldusväärtus sõltub sellest, kas me suudame ka oma tegudele rahalisi vahendeid tagada. seega oleks kummaline, kui me koostame raporti Euroopa Liidu jaoks suures prioriteetses valdkonnas, kui see ei mõjuta Euroopa Liidu eelarvevahendeid. ma veel kord kordan üle vajadust eh, seda muudatusettepanekut toetada, viiskümmend üks miljonit eurot ei ole tegelikult nii suur summa võrreldes selle mõjuga Afganistani rahu ja ülesehitamise protsessile. ja seetõttu ma palun kolleege üles näidata konkreetset toetust sellele ettepanekule ja ma loodan, et Euroopa Liidu eelarves on piisavalt manööverdamisruumi selle väikese muudatuse sisseviimiseks. eelarve ei ole täiuslik instrument, see sisaldavad mitmeid absurdseid aspekte. me ikka veel eraldame rahalisi vahendeid rikastele riikidele, ikka veel rahastame mittevajalikke tegevusi ja seetõttu ma mõtlen, et kui me püüame oma eelarvet ratsionaalsemaks muuta ja äh, keskenduda olulistele küsimustele nagu Afganistan ja Palestiina, see on hädavajalik, et ka meie usaldusväärsust oleks võimalik sellisel viisil mõõta. suur tänu, härra Läki ja nüüd annan proua Koomesele sõna, kuid palun tehke lühidalt, kolleegid, sest meil ei ole äh, piiramatult aega, palun. tänan, esinaine. ma sooviksin vabalt tänada kolleeg Mõnis Dürgisat suurepärase töö puhul ja selle väga põhjaliku sissejuhatava tutvustuse eest ma olen tänulik talle ka selle eest, et ta on arvestanud ka mõningate minu konkreetsete ettepanekutega konkreetsemalt ÜRO vastavate abiorganisatsioonide toetamist, kes võitlevad naiste ja lastevastase vägivallaga. ma igati toetan seda, mida ta ütles Palestiina teemal ja ka Iraani teemal. ja ma arvan, et Iraani esinduse avamine ja ka teistes kohtades delegatsioonide avamine äh, ei ole praegu eelarves arvestatud, kuid see ei saa teoks, kui meil ei ole eelarvevahendeid selleks. ja sellisel juhul meil ei ole võimalik edasi minna oma suhete arendamisega, aga kui need vahendeid tagatakse, siis on ka proua Ashtonil parem Äh, olukord äh, edasi tegutsemiseks. ma tahan veel kord äh, rõhutada seda, mida on arvamuse kuuendas punktis öeldud, et meil on vaja ka arengu valdkonnas poliitikavahelist sidusust ja koordineerimist, see on ikka veel probleemne valdkond. üks suur abisaajaid Euroopa Liidu poolt on Etioopia, Etioopia teemal on meil koos Arengukomisjoniga olnud kuulamine kus tutvustati ka inimõiguste alaste raporteid ja juhiti tähelepanu seda, Euroopa Liidu abivahendeid on väärkasutatud ja on kasutatud ära võimude poolt, valitsevate jõudude poolt ja tegelikult on suunatud Etioopia rahva repressioonide tugevdamisele ja see sai kinnitust veel filmiga, mis näidati augustis BBC telekanalis. ma olen valmis saatma selle vastava lingi kõikidele kolleegidele, kuna tegemist oli augustikuuga, ilmselt paljud teist ei näinud seda, kuid see tõestas veel kord, et Human Watch raport äh, oli õige, seal on ka tunnistused ja me ei saa silmi sulgeda sellele, see on oluline meie arenguabis, see on riik, kuhu me oleme saatnud valimismissioone, kes ei ole suutnud isegi lõpparuandeid esitada ametivõimudele, kuna neid on takistatud, kuna ametivõimud ei aktsepteerunud krit-, kriitikat ja ei ole lubatud, et me endiselt sulgeme silmi nende probleemide eest ja see peab olema peegeldatud ka meie eelarves. suur tänu ja nüüd härra Väikel, palun. Like... tänan, esinaine. mina avaldaksin omalt poolt toetust muudatusettepanekule, Äh, mida on toetanud väga paljud kolleegid, mis mulle teeb heameelt, et jätkata toetust Palestiina ametivõimudele ja ÜRO äh, vastavale abiorganisatsioonile samal tasemel, mida me oleme saavutanud, on oluline, et me ei korista nii-öelda Gaza sektoris elavaid palestiinlasi seeläbi, arvestades seda, et paari viimase aasta jooksul ei ole neid rahalisi vahendeid suudetud kasutada, kuna on valitsenud blokaad ja ei ole olnud võimalik ellu viia äh, neid projekte, mida UNRWA toetas. teiseks ma tahaksin avaldada toetust ka nendele eraldistele, mis on, näevad ette viiskümmend miljonit Äh, viia selle plaanile, et järk-järgult vähendada oopiumikasvatust Afganistanis. Äh, praegu on raske suhtuda optimismiga olukorda Afganistanis, kuna see pidevalt muutub äh, ka sõjalises plaanis. kuid see on veel üks põhjus, miks toetada seda programmi, mis on täielikult tsiviilvaldkonna programm ja mis peaks viima selle riigi positiivsele arenguteele. see peegeldus ka raportis Afganistani uue poliitika teemal, mis äh, sai Euroopa Parlamendis laiapõhjalise toetuse osaliseks. suur tänu, härra Van Orden, palun. suur tänu, ma teen väga lühidalt mul on üks üldine kommentaar. muidugi on väga lihtne rohkem kulutada igasugustele projektidele, mida me tahaksime toetada, aga me siiski elame praegu majanduskriisi ajal Euroopas, kus riikide valitsused avaliku sektori kulutusi vähendavad ja mulle tundub, et meie peaksime ka kokku hoidma Euroopa Liidu eelarvest, mitte püüdma kulutada rohkem ja rohkem raha. lisaks sellele loomulikult on meil vaja ka prioriteete. ütleksin, et praegusel hetkel on selge prioriteet Lõuna-Vahemere piirkond ja Põhja-Aafrika arengud ja sinna just tulebki meie rõhuasetus suunata. arvestades piiranguid, on meil vaja kärpeid ja meil on vaja korralikke prioriteete, me ei tohi ära unustada siiski oma ambitsioone ja oma ideaale, aga Palestiina küsimuses on ka näha ohtlikke arenguid ja mitte ainult ettepanek ühepoolsed eh, deklarat-, eh, riigideklaratsiooni avaldamine oleks eh, väga kahjulik Lähis-Ida rahuprotsessile, sest me oleme ju otsustanud, et eh, Lähis-Ida rahuprotsess on läbirääkimiste protsess ja me peame järele, järjekindlad olema ning vältima eh, igasuguseid sel-, selle pikaajalise protsessi rikkumisi. tänan. suur tänu, härra Van Ordeni, nüüd härra Gautieri. suur tänu. ma täiesti nõustun raportööri seisukohtadega. tahaksin äh, rääkida ainult nendest muudatusettepanekutest, äh, mis mina tegin seoses välisteenistusega. Need muudatusettepanekud viivad meid tagasi eelarve projekti juurde, sest nõukogu ettepaneku detailid on, on minu meelest üsna kummalik, kummalised, kaheksa koma kolm miljonit delegatsioonidele puudutab ju ainult kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarvet. või siis vaatame neid satelliitkuvandite küsimusi tundub, et äh, mõned aspektid on lihtsalt omavahel koordineerimata. tean, et parlament soovib EAS-i toetada oma eelarveprojektiga, aga äh, välisteenistus peab soovima ka parlamendiga dialoogi pidada iseenesest teatud olulistes küsimustes, mis on üles kerkinud viimase aasta jooksul. Äh, alustades kas või ähm, küsimusest, mis puudutab alaliste esinduste eh, personali töötajate arvu, seega teeksin suulise muudatusettepaneku. Re-, külmutada praegune ettepanek suurendada vahendeid selleks, et arutada, kuidas saavutada rohkem tasakaalu, paremini koordineerida tegevust ja rohkem informatsiooni saada. suur tänu ja nüüd Euroopa Komisjoni esindaja, palun. aga tehke lühidalt. suur tänu, proua eesistuja, esinaine, ma äh, Äh, tahtsin lihtsalt öelda, et meie soov on tasakaalustatud eelarve ja seetõttu tänan kõiki ettepanekute esitajaid, kelle eesmärk oli tõesti ähm, tasakaalustada eelarvet, aga mm, äh, osad peatükid jäid ikka veel äh, nii-öelda reservi ja äh, mulle tundub, et neid ettepanekuid on raske õigustada, näiteks Palestiina ja UNRWA eh, lahkulöömine. meie ei toeta seda lahkulöömist sellepärast, et see võib tekitada probleeme elluviimisel eh, ja paindlikkuse saavutamise vajadusega seoses seetõttu erinevate tegevuste elluviimine Palestiinas nõuab paindlikkust, aga kui me nüüd kunstlikult nõuame teatud summad oleksid teisel real, siis väga raske oleks, oleks kõike seda saavutada. suur tänu, äh, välisi-, äh, teenistuse esindaja Regi Ramm. suur tänu, poisinaine, äh, raportöör, saadikud. mina olen välisteenistuse finantsteenistuse direktor ja mul on hea meel, et ma saan siin eh, oma arvamust avaldada, tahaksin ainult administratiivsetes küsimustes arvamust avaldada seoses kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarvega. EAS eh, e loomulikult tänab Euroopa Parlamendi toetuse eest institutsioonide vahelistes kõnelustes uue teenistuse loomisel. Äh, välisteenistus äh, tänab ka selle eest, et raportöör on üles näidanud huvi välisteenistuse vastu, teinud muudatusettepanekud eelarvele. kõigepealt äh, teeksin paar üldist märkust. nimelt eelarveprojekt et EAS-i ja EAS-ile e kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks on esimene eelarveprojekt üldse, mis äh, see teenistus on koostanud, mille see teenistus on koostanud alates oma loomisest, siis teiseks tahaksin öelda, et tegemist on nii-öelda halduseelarvega. siin räägitakse haldus kuludest ja need on suures osas siiski kohustuslikud, palgad, üürid ja nii edasi. kolmandaks, tegemist on eelarvega, mis tõesti ähm, äh, nõuab vahendite suurenemist äh, kakskümmend seitse miljonit, see on väga vajalik selleks, et teenistus siiski toimiks, vajalik ka sellepärast, et teatud ülesandeid varem ei olnud eelarvesse kirjutatud, nüüd tuleb need kirjutada meie eelarvesse. nüüd, nagu siin raportöör mainis, kärped, mille nõukogu otsustas esimesel lugemisel vastu võtta, kui neid ei korrigeerita, siis äh, satub EAS väga raskesse olukorda kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, sest äh, me tahaksime ju näidata, et me oleme täie, täielikult töövõimelised. samuti tänan äh, raportööri ja muudatusettepanekute esinda-, esitajaid, nimelt äh, EAS toetab muudatusettepanekut, äh, mille tegi parlamendisaadik Kadri loodame, et reservatsioonid maha võetakse ja EAS toetab ka muudatusettepanekut, mille esitas proraportöör härra Salafranca ja teised, mille eesmärk oli luua Euroopa Liidu rahutagamise instituut. nüüd muudatusettepanekud, mis puudutasid Ehm, töötajate jaotumist tekitab probleeme, sellepärast et meil on siiski põhikirjalised kohustused edendada oma tööd. kui see muudatusettepanek vastu võetakse, ei saa me oma põhikirjalisi kohustusi täita, võib raskusi tekitada. nüüd muudatusettepanek tehti ka selleks, et avada delegatsioon Araabia Ühendemiraatides. loomulikult tekib siin äh, huvitav poliitiline küsimus, EAS jagab parlamendisaadikute arvamust, et Euroopa Liidu kohalolek selles regioonis peab olema jõulisem ja nüüd äh, küsimus uue delegatsiooni avamisest siiski tuleb läbi vaadata kooskõlas teiste institutsioonidega poliitilisest seisukohast eh, ja siis alles eelarve seisukohast. nüüd Iraani delegatsiooni küsimus, nii nagu ka osa parlamendisaadikuid ütles, on väga keeruline. niisugust eh, küsimust meie arvates ei saa lahendada, kui ei ole teatud poliitilised tingimused täidetud ja seda praegusel hetkel ei ole kõrge esindaja loomulikult äh, jätkab tööd, oma kohustuste täitmist äh, seoses Euroopa Parlamendiga, äh, nii nagu ka ta lubas oma viimasel kohtumisel parlamendisaadikutega. suur tänu, härra Kerem, ja nüüd annan raportöörile proua Munisile sõna kokkuvõtteks, palun. aitäh aitäh kõigile, kõigile märkuste eest, mis nad tegid ja ka toetuse eest, mis nad üles näitasid. tegemist ei ole ju ainult äh, minu tööga. meid on aidanud ka kõik need, kes on esitanud muudatusettepanekuid ja e-, osalenud eelmistes aruteludes. on veel mõned vastuolud, mis tuleb lahendada ja mul on kahju, et ma pean seda kordama härra Laakile, aga Afganistani puhul ei räägi me mõnest lahendamata küsimusest ja me ei räägi ka lihtsalt äh, väikesest rahasummast. see, mida praegu teha püütakse, ei vasta ju tegelikult eelarve kriteeriumitele eelarves ei ole võimalik teha spetsiifilisi eraldisi spetsiifiliste programmide jaoks. me ei saa konkreetselt öelda viiskümmend miljonit selle jaoks, viiskümmend miljonit tolle jaoks, ikkagi tuleb lähtuda konkreetsest riigist ja sellest, mida see riik ise soovib ja meievahelisest koostööst. muidugi on siin teatud poliitilisi murekohti kui me ei ole täitnud julgeolekunõudeid ja ikkagi nõuame summade suurendamist. siis on sellist signaali väga vale välja saata ning eelarvekomisjon ei kiida ka kunagi heaks sellist ettepanekut. seega teen ettepaneku heaks kiita ettepaneku sisu ehk siis, et Afganistanile ikkagi tuleks anda abi selleks, et nad ei kasvataks mitte oopiumit, vaid äh, jätkusuutlikke põllumajanduskultuure, sellest äh, me siin ka rääkisime. Iraani kohta. võib-olla võiksime vastu võtta kompromissi, kus räägiksime delegatsiooni kokkukutsumisest Iraani, Iraagi ja Jeemeni jaoks ja kui ma ütlen delegatsioonide kokkukutsumine või delegatsiooni loomine, siis pean ma silmas Euroopa Parlamendi resolutsiooni ja seda, et me võiksime paluda komisjoni alustada eh, ettevalmistavat tegevust. võib-olla kuidagi nii. ühesõnaga, vaja oleks sellist sõnastust, kus ei öelda otse, ei viidata otse mingisugustele sündmustele või olukordadele, vaid räägitakse üldiselt, mida Euroopa Parlament on otsustanud uute delegatsioonide loomise kohta. ma püüan sellise sobiva sõnastuse välja töötada ja saadan selle teile siis laiali ähm, enne meie täna toimuvat hääletust, ehk siis paari järgmise tunni jooksul eelarve tegelikult ei koosne ju ainult arusaamatutest kohtadest tegemist on küllaltki sidusa dokumendiga ja ka poliitiliselt äh, millegi väga olulisega ja meie peame jätkama äh, oma lähenemisviisi sarnaselt äh, e-, enne kokkulepitule. ja hääletamisel võidab muidugi enamus, mulle praegu tundub, et enamus pooldab minu seisukohta ja püüan siis leida ka sellise sõnastuse, mis vastaks meie poliitilistele taotlustele ja võimalikult paljude liikmete soovidele, aitäh! dépôt des amendements uniquement en anglais encore une fois. tahaksin teile meelde tuletada, et seitsmest äh, september keskpäev on muudatusettepanekute esitamine ning kahekümne teisel septembril tuleb siis hääletamine komisjonis. Äh, meil toimub arvamuste vahetus järgmiseks äh, kinniste uste taga, seega ka need, kes ei osale arvamuste vahetusel härra Sörenseniga, palun